on nõukogu ja komisjoni avaldused teemal Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine kahekümne üheksandast kolmekümnenda oktoobrini kaks tuhat üheksa. tervitan Euroopa Komisjoni presidenti härra Barrosot ning proua Cecilia Malmströmi, kes esindab Euroopa Nõukogu kes on meie endine kolleeg. ja nüüd ma annangi sõna proua Malmströmile. Rootsi euroministrile, teil on sõna. Äh, suur tänu, äh, lugupeetud president, komisjoni esimees, lugupeetud parlamendiliikmed. nagu te teate, ootab meid ees äh, ülemkogu kohtumine järgmisel nädalal ja päevakord on väga Äh, tihe, paljud küsimused puudutavad meie kodaniku heaolu, me peame hitama, võitlema kliimamuutuste vastu ja leidma tee välja finants- ja majanduskriisust. ja peame tegelema ka äh, ebaseadusliku migratsiooni küsimustega. me soovime olla hästi ettevalmistatud, et olla äh, nende küsimustega kõike kursis, samuti on tähtis Lissaboni leppe küsimus, et see jõustuks võimalikult kiiresti ja see on oluline selleks, et nimetada tööle uus komisjon ja äh, ülemkogu vaatab ka neid küsimusi ja me asume tegelema nende äh, küsimustega, mis kõik on suure äh, huvi objektiks ka Euroopa Komisjonis. riigi- ja valitsusjuhid püüavad saada selgust Lissaboni leppe ratifitseerimise osas, kuidas see protsess peaks jätkuma Iirimaal saadi eh, tugev jaa-tulemus ja Poola president on allkirjastanud selle, nagu te teate, aga eh, on võimalik, et eh, et ei jõustu lepe sellepärast, et kakskümmend kuus kahekümne seitsmest liikmesriigist on selle ratifitseerinud, kuid mitte Tšehhi senat on äh, probleemiks sellepärast, et seitseteist senati liiget andis põhiseaduslikku kohtusse äh, selle äh, leppe. loomulikult tuleb meil respekteerida demokraatliku protsessi Tšehhis kahekümne seitsmendal oktoobril toimuv avalik küsitlemine põhiseaduskohtus selles küsimuses. ja väga eh, lühikest aega pärast seda käsitleme ka meie pärast seda teemat. nagu te teate, on president eh, Klause esitanud teatud eh, tingimusi ratifitseerimiseks ja me selgitame välja, mida need nõuded täpselt tähendavad teiste sõnadega, meie diskussioonid ülemkogus sõltuvad väga palju sellest, mis Tšehhis toimub, Tšehhi põhiseadusliku kohtu otsus on määrav selles osas, mille pool Lissaboni lepe jõustub. me arutame ülemkogul ka neid protsesse, mis võimaldaks leppe jõustumise võimalikult sujuviselt, selleks on koostatud raport ja seal kirjeldatakse seda, kui kaugel me oleme kõigis küsimustes jõudnud. ja liikmesriigid arutavad ka seda, mis, küsimust, mis puudutab Euroopa välisteenistust, sellest räägime ka täna äh, pärastlõunad, milline on selle õiguslik positsioon, finantseerimine, personalivaliku põhimõtted ja ka selles osas on ka koostatud raport, mis võeti komisjonis vastu eelmisel esmaspäeval ja me ka täna pärastlõunal, nagu öeldud, sel teemal räägime. lisaks sellele sooviksin nimetada et järgmise nädalaks koostatakse ka raportit kõrgetasemese esindaja osas et äh, nii ruttu kui võimalik äh, ähm, esitada ettepanek selles osas, kuidas hakkaks tööle Euroopa välisteenistus, me soovime seda teha lähikuudel. kõigis neis küsimustes oleme me arutanud ka äh, praegust olukorda Euroopa Parlamendiga ja loodame, et kõik laheneb lähinädalatel. suureks küsimuseks saab olema kliimamuutuste küsimuses, meie soovime äh, et Ülemkogu langetaks sobivaid otsuseid ka finantseerimisküsimustes, et Euroopa saaks võtta juhi positsiooni, nii nagu meil seda vaja on, ka Kopenhaageni kohtumisel. ehk Kohvin langetas otsuste finantseerimise osas eile, nii et meil oli esialga olemas kokkulepe kuid seejärel eh, nõustuti, et Euroopa Nõukogus on vaja siiski küsimust edasi arutada ja on väga oluline, et me jõuaksime kokkuleppele, et see protsess ei veniks. ja me oleme väga eh, põhjalikult teadlikud sellest, millised raskused meid ees ootavad, seepärast peab Euroopa eh, Liit väga tugevalt tegutsema, et finantsküsimus oleks lahendatud meie ülemkogu toimub väga sobival ajal, enne ÜRO äh, kliimapaneeli äh, Barcelonas ja kohtumist St Andrewsis. me soovime, et kõik osapooled tegutseksid nii, et me saaksime kokkuleppele Kopenhaagenis. Äh, praegu arutavad keskkonnaministrid, millist tulemust võiksid kaasas kanda Euroopa riigid ja see arutelu võib olla määrava tähtsusega. meie eesmärgiks on paika panna strateegia pikaajaline, et ehm, heitmed, eh, kogused vähenesid, vähe, väheneksid eh, kahekümne, kolmekümne protsendi võrra võrreldes tuhande üheksasaja üheksakümnenda aastaga. samuti räägitakse eh, sellest, millised on Euroopa Liidu pakkumised eh, lennunduse ja laevanduse eh, osas, samuti arengumaade arengu osas ja samuti tuleb välja töötada metsade kadumise vastane strateegia. ülekogu räägib ka sellest, kuidas koostada uus raamleping ähm, finantsturgudele äh,. nagu te teate, juba juunikuus otsustati, et tuleb luua kindel makrosüsteem selleks, et äh, pangandus väärtpaberite ja äh, ka kindlustus äh, ähm, äh olukorda maailmas jälgida ja selleks, see on kindlasti üks äh, eesistuja suuremaid äh, prioriteede, selleks on ka koostatud päevakava ja tegutsemiskava äh, ja ühtne pakett. seepärast on meil väga hea meel, et Ecofin juba eile jõudis kokkuleppele, et on vaja luua laiapõhjaline järelevalveorgan ja selleks ei ole vaja liikmesriikide parlamentide nõusolekuid. finantsministrite eh, kohtumisel eile otsustati ka, et selles küsimuses tuleb jätkata dialoogi Euroopa Parlamendiga. meie arvates toimub see siiani positiivselt. me peame kasutama praegust võimalust ja peame tegema kõik selleks, et kriis ei jätkuks et tarbijad ja investeerijad saaksid tagasi usalduse finantssüsteemi osas. veel mõned sõnad ka tööhõive osas Euroopas, ma olen täiesti kindel, et ka seda küsimust arutatakse ülemkogul. me oleme märganud väga ettevaatlikke samme selles, et majandus hakkab taastuma, kuid eh, vaatamata sellele on tööturu olukord eh, üsna vilets ja seda on vaja toetada ja seetõttu peab Euroopa Ülemkogu tegelema nii sellega, kuidas likvideerida kriisi eh, tagajärgi, kui ka tegelema küsimuse eh, kriisile järgneva eh, perioodi küsimustega. me peame tagama majanduse kasvu selleks, et Euroopa saaks jätkata heaolu riikide tasemel. mis puudutab exit strateegiaid, siis äh, äh, need strateegiad on meil olemas, kuid need on väga õrnad, need on haavatavad. seepärast peab meie ekspansiivne poliitika jätkama ja me loodame, et ülemkogu suudab kokku leppida äh, need põhimõtted, mille, mida arvustati juba kriisist väljumise osas Göteborgis kahe tuhande üheksanda aasta juunis äh, võeti vastu äh, otsuseid energiastruktuuride äh, ja kriisimehhanismide osas. nüüd kuuleme me raportit, mis on selles osas koostatud ja ka see on järgmise nädala Euroopa Ülemkogu teema. samuti räägitakse ülemkogul ka Läänemere strateegiast ja selles osas oli meil septembrikuus vägagi tulemuslik arutelu. riigi- ja valitsusjuhid äh, äh, räägitavad äh, sellest küsimusest esmaspäeval ja selle strateegia eesmärgiks on paika panna raamistik, et tegeleda nende väljakutsetega, mis puudutavad sotsiaalset, majanduslikku ja keskkonnaküsimust Läänemere Ähm, äh, piirkonnas, see võib olla ka näiteks, kuidas koostööd teha teistes makroregioonides ja Läänemere äh, strateegia kindlasti on teatud eeskujuks ka Ungari eesistumisele aastal kaks tuhat üksteist. see initsiatiiv, nagu te teate, on sündinud just siin Euroopa Parlamendis. me loodame, et suudame kaasata kõiki olulisi osapooli, et see strateegia jõustuks võimalikult kiiresti ja eriti, mis puudutab selle strateegia keskkonnaküsimusi, on oluline nende saavutamine võimalikult kiiresti. nüüd eh, mõni sõna ka rändeküsimusest Vahemere ääres. me räägime ülalkogul, eh, milliseid projekte, pilootprojekte on kavas sisse viia Maltal ja selleks, et, et sisse viia seal dialoog Euroopa ja Türgi vahel, luuakse ka Euroopa migratsioonibüroo. igal juhul tuleb praeguse olukorraga Vahemere piirkonnas kindlasti kiiresti tegeleda ja see tegevus peab tuginema solidaarsusele liikmesriikide vahel. Ehm, nõukogu soovib ka äh, sekkuda globaalsel tasemel äh, rändeküsimustesse ja kindlasti tuleb meil Frontexi operatsioonide jaoks merel paika panna ühtsed reeglid ja lõpetuseks räägime kindlasti ka välissuhtlusest. Äh, juunikuus nõukogu pani paika selle, kuidas Afganistanis ja Pakistanis oma mm, juuresolekut tugevdava. ka septembris oli see küsimus üleval ja praegu arutavad äh, liikmesriigid detailselt seda töörühmade küsimusel. järgmisel nädalal aga võetakse vastu plaan selle kohta, kuidas oma juuresolekut äh, Pakistanis ja Afganistanis äh, konkreetselt suurendada. ja see on oluline, et see plaan ka võimalikult kiiresti ellu viidaks kui äh, me soovime Afganistanis ja Pakistanis pöörata arengu teises suunas, tuleb meil kindlasti sekkuda jõuliselt, äh, sest äh, meie sekkumiseta demokraatlik institutsioonide ja kodanikuühiskonna areng seiskub ja Euroopa Liidul on siinkohas mõlemas riigis väga oluline roll mängida, on ka teatud regionaalsed aspektid, aga muidugi Afganistan on meie sekkumise eh, ulatuse osas erinevad riigid. Need on need küsimused, mida me ülemkogul järgmisel nädalal arutame ja ma ootan põnevusega parlamendi liikmete küsimusi ja kommentaare. suur tänu! E- suur tänu selle avalduse eest, proua Wallström. tänan, et kirjeldasite nõukogu programmi ja nüüd saab sõna härra Põrus suur tänu, härra president, nõukogu eesistuja, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed. ma olen äh, nõus äh, Cecilia Malmströmi poolt tutvustatud peamiste punktidega rõhutaksin kahte peamist aspekti, Lissaboni leping ja institutsionaalsed küsimused ja teisalt võitlus kliimamuutustega, väljavaated Kopenhaageni konverentsiks. ülemkogu peaks olema võimeline langetama lõplikud otsused selleks, et jõustuks Lissaboni leping. aastaid oleme teadnud, et uue lepingu ratifitseerimine pole mitte lihtne, on olnud palju, mitmeid tagasilööke ja pettumusi, kuid iga kord on võitnud toetus lepingule, toetus demokraatlikule ja tõhusale Euroopale ma olen kindel, et see saab nii olema ka edaspidi ja et me saame üle ka sellest viimasest raskusest pärast tugevat toetust, mida näitasid Lissaboni lepingule iirlased. pärast ratifitseerimisprotsessi lõppu Poolas võime me nüüd öelda, et kõik liikmesriigid on demokraatlikult heaks kiitnud Lissaboni lepingu. näeme ratifitseerimisprotsessi lõpukäiku Tšehhimaal, loomulikult põhiseaduslikul viisil, millest tuleb kinni pidada. tuleb aga äh, austada ka demokraatlikku tahet, milleks oli, et äh, leping jõustuks ja mida näitas äh, Tšehhi parlament. nii et ma loodan, et kunstlikke tõkkeid ja kunstlikku edasilükkamist enam ei tule enne täielikku ratifitseerimist. ma olen juba selgitanud Euroopa Parlamendile, kui tähtis on võimalikult kiiresti nimetada ametisse Euroopa Komisjon Lissaboni lepingu kohaselt. me peame, aeg Euroopale on kriitilise tähtsusega. Euroopa Parlament toetas mind, valides mind uueks komisjoni presidendiks. ja selleks, et institutsioonid hästi töötaksid, on meil vaja ratifitseeritud Lissaboni lepingut, kui me tahame tugevat, sidusat, tegusat Euroopa Liitu. ülemkogu peab võtma kanda oma vastutuse, tuleb endale aru anda sellest, et meil on kiiresti vaja tegutseda ja et maksumus Euroopale ole, on suur, kui Euroopa institutsioonid ei saa korralikult oma tööd teha samas on tähtis tegeleda rakendamisega ja lepingu jõustumise küsimustega. ma tean, et Euroopa Parlament äh, teeb seda tööd täie tõsidusega ja mul on väga hea meel teha teiega siin osas koostööd, selleks, et lepingu hüved saaksid teoks nii kiiresti kui võimalik. on palju valdkondi, kus Euroopa Parlament on juba alustanud tööd ja teinud olulise panuse, nagu näiteks Euroopa kodanikualgatuse vallas täna pärastlõunal arutate Elmar Broki raportit Euroopa välisteenistuse loomise kohta. see tugineb väga õigel alusel. Euroopa välisteenistus, nagu ka kõik teised uuendused lepingus, muudavad ühenduse süsteemi tugevamaks ja paremini toimivaks. ma tean, et on väljendatud muret, et välisteenistus kujuneb valitsustevaheliseks organiks, mis jääb väljapoole institutsioonide süsteemi, kuid äh, välisteenistus peaks olema kindlalt äh, seotud Euroopa institutsioonide süsteemiga, kõigepealt komisjoniga ja otsused, mille ta lang-, otsused, mille ta langetab vastu, mille ta langetab, valmistavad ette nõukogu ja komisjon CFSB küsimustes. ja tema edu sõltubki sellest Euroopa välistegevus peab olema rohkem kui tema institutsionaalsete osade summa, kui ta suudab töötada ka demokraat-, Euroopa Parlamendi demokraatliku toega koostöös nõukogu ja komisjoniga. sellisel kujul saab sellest võimas vahend Euroopa Liidu jaoks, saavutamaks tema eesmärke rahvusvahelisel areenil. see peaks olema ühenduse välisteenistus, mis tugevneb ühenduse meetodil ja siis saab see olema tugev teenistus ja tu-, ja tõhus vahend ühendatud Euroopa jaoks. samal ajal peab ülemkogu edasi viima tegevust majanduskriisi vallas, tööhõive vallas, jätkama G kahekümnel kokku lepitud tööd. me peame tegema kõik võimalikku selleks, et niipea kui võimalik jõustuksid komisjoni ettepanekud finantsjärelevalve osas ning loomulikult peame tegelema energiavarustuse julgeolekuga. tähtis küsimus on Kopenhaagen, Kopenhaageni edukas lõpptulemus on eurooplaste jaoks väga tähtis ülesanne, rahv-, rahvusvahelise kogukonna jaoks samuti. meil on jäänud viiskümmend päeva veel Kopenhaagenini Euroopa Liit peab üles näitama siin juhi rolli selleks, et äh, edasiliikumise tempod säilitada. meie eesmärgid on andnud inspiratsiooni teistele, kiirendamaks nendegi tegevust. me teame ka kõik, et selleks, et juhtida ülemaailmset tegevust, meil on vaja täiendavaid samme, peame aitama arenguriike konkreetsete ideedega rahastamise osas, nagu komisjon eelmisel kuul ka välja pakkus. aastaks kakskümmend kakskümmend arenguriigid vajavad hinnanguliselt täiendavat sadat miljardit eurot aastas. suurt eurot ärkavad majandused ning süsinikuturg peaks katma suure osa sellest, kuid äh, rahvusvahelised allikad peaksid samuti sekkuma koos Euroopa Liiduga, mis annab oma osa. Kopenhaagen ei puuduta mitte ainult kliimamuutusi, see on see on väga tihedalt seotud ka arenguküsimustega. see on oluline panus hetkel, mil eelarved on juba surve all. mida kauem me aga ootame, seda kõrgem on hind. ülemkogu ülesanne on siin leida loomingulisi lahendusi selleks, et Euroopa Liit võiks olla ühtne ja võidelda ühtselt kliimamuutustega. Kopenhaagen peab näitama, et heitmete kärped jätkuvad, et me oleme valmis aitama neid, kes on valmis astuma sammu edasi. see on parim viis äh, näitamaks, äh, mida toob kaasa Lissaboni leping aktiivsele Euroopale. Lissaboni leping toob kaasa konkreetseid hüvesid Euroopa kodanikele. ambitsiooni ambitsioonide elluviimiseks on meil vaja tõhusat institutsioonilist raamistikku. Lissaboni leping on esimene laienenud Euroopa leping. meie sõbrad Kesk- ja Ida-Euroopast mäletavad hästi jagunenud Euroopat. me peame arenema ja selleks laienenud Euroopaks on, oligi meil vaja institutsioone, Lissaboni lepi-, leping on, on leping kahekümne esimesele sajandile, mis annab Euroopale tugevad institutsioonid, mis tagavad konkreetsed tulemused kahekümne seitsme ja tul-, ja tulevikus ka rohkemate liikmetega Euroopa Liidule. meil on aga vaja tugevat poliitilist tahet selleks, et saavutada oma eesmärke ja ma loodan, et ülemkogu selle kuu lõpul tagab äh, ka Kopenhaagenis jõulise lõpptulemuse. suur tänu. komisjoni president. ja nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad. kõigepealt annan sõna Rahvapartei nimel härra Joseph Toolile. Madame, monsieur le president, cher. Eh, lugupeetud eh, nõukogu eh, lugupeetud komisjoni president, kallid kolleegid. ootame järgmiselt ülemkogult et äh, lõpuks ometigi saame me selgust Euroopa institutsioonide osas ning et antakse, antakse hoogu uuele komisjonile, samuti et luuakse stabiilne nõukogu äh, esimehe koht ning välisteenistus. meil on vaja võtta piisavaid meetmeid selleks, et tagada majanduskasv ning äh, samuti tööhõive, sest et kriis ei ole lõppenud niikaua kui meie sotsiaalne ühtekuuluvus ei ole tagatud. esmalt institutsioonide kohta ma tahaksin tuletada meelde, et Poola presidendi otsusega, millega ta andis oma allkirja leppele, andsid kõik riigid rohelise tule, tule selleks, et Euroopa Liit võiks edasi liikuda. kahekümne seitsmendal oktoobril, kaks päeva enne ülemkogu, Tšehhi põhiseaduslik äh, kohus samuti otsustab, kas äh, Lissaboni lepe on kooskõlas äh, Tšehhi põhiseadusega. muidugi mõistame mm, peame kinni sellest otsusest, milline ta ka ei oleks, aga minu fraktsioon kahetseb, et Tšehhi president, olgugi et parlament võttis vastu leppe, mm, tuli välja uue ettekäändega, et oma allkirjastamist edasi lükata. ma kahetsen samuti, et teised riigid jällegi äh, omakorda nõuavad äh, lisakindlustusi ühe või teise aspekti kohta. me ei tohiks siin anda järele kiusatusele avada äh, Pandora laegast ja ma tänan eesistujariiki selle eest, et ta seda ka selgelt ütles. Euroopa Liit ei nõustu sellise kaigaste kodaras loobimisega, me oleme kõik toetanud seda lepet ning nüüd tuleb edasi liikuda. kõik teavad, et niikaua eh, kui Euroopas eh, arvamuste vahetus puudutab institutsioonide küsimust ning niikaua, kui me ei liigu edasi demokraatliku tõhusa otsustamisprotsessi poole, siis tõelised väljakutsed, majandus, eh, keskkond ja muu, nendega me ei tegele piisavalt tõsiselt. meie parlament peab äh, läbi viima võimalikult kiirelt ka volinike kuulamised ning me peame, kui võimalik, enne aasta lõppu ka oma seisukohad välja ütlema nii, nii komisjoni kui nõukogu ametikohtade osas. me ootame ülemkogult selgeid juhiseid ka majanduspoliitika kohta. G kahekümne Pittsburghi äh, kohtumisel me nägime, et tulemused olid vägagi mitmeti tõlgendavad ning äh, ajakirjanduses ja samuti on seda niimoodi kajastatud. me peame andma oma ettevõtetele võimaluse äh, olla aktiivsed, äh, värvata ning samuti investeerida teadustöösse. Euroopa peab tagama kõik selleks, et meie ettevõtluskeskkond oleks õiglane, võrdne ning lõpetuseks kliima osas ma ootan, et ülemkogu võtaks vastu asjakohase strate-, strateegia ehk teisisõnu siis äh, õhutaks meie partnereid äh, võtma konkreetseid samme kaks kuud enne Kopenhaageni äh, kohtumist. me peame muljet, survet avaldama eelkõige Ameerika Ühendriikidele ning ka arenguriikidele. ma loodan, et Euroopa Liit saab olema raja näitajaks, kuid me kindlasti ei saa olla ainukesed, kes võitlevad kliima soojenemise vastu meil on ainult viiskümmend päeva aega enne Kopenhaageni tippkohtumist, seda on vähe, kuid sellest peaks piisama, kui me suudame piisavalt veenvalt äh, käituda. ma loodan väga, äh, et te, lugupeetud äh, eesistuja ning äh, lugupeetud komisjon, selgitate, mida te täpselt soovite ette võtta selles osas. tegemist on ülemkogu näol võtmehetkega ning äh, me näeme, et me peame väga kiireloomuliselt toimima nii majandus- kui sotsiaalküsimustes ning üle saama meie institutsioonide vahelistest institutsioonide osas olevatest lahkhelidest. me loodame väga, et kõik kakskümmend seitse liikmesriiki selle nimel ka oma jõud ühendavad, aitäh! E, dziękuję, panie przewodniczący. W imieniu grupy... Suur tänu. Ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel annan sõna härra Hannes Svobodale. herr president, äh, Frau Ratspräsidentin, Herr Kommissions-. suur tänu, lugupeetud äh, president, lugupeetud äh, eesistuja, komisjon. enne kui räägin institutsioonide küsimusest, tahaksin teha märkuse Kopenhaageni kohta. Teil oli igati õig-, õigus ütelda ning lugupeetud minister, ka komisjon rõhutas seda, meil on va-, väga olulisi otsuseid vaja vastu võtta, meil on vaja siduvaid eesmärke, lihtsalt avaldused ei piisa enam eriti kui me vaatame, et Ameerika Ühendriigid ei, ei ole veel oma õigusloome osas äh, piisavalt kaugele jõudnud, aga meil on vaja ikkagi siduvaid eesmärke. teiseks, äh, majandus, äh, finantsturud, täiesti skandaalne on, kui me näeme, kuivõrd suuri preemiume makstakse taas kord selles sektoris ja me näeme, kuivõrd äh, ei ole endiselt võetud tõsiselt vajadust äh, finantsmaailma äh, korrastada. ma igati toetan ministrit selles osas, mis ta ütles tööhõive kohta, ei aita sellest, et me töötame välja majanduse toetuskava, kuid võetud meetmed peavad samas ajas, samal ajal kaasa aitama ka äh, tööhõive suurenemisele. ma olen väga rahul, et on tekkinud konsensus selles osas, et tööhõivepoliitika peab tõepoolest järgnevatel aastatel meie poliitika keskmes olema. nüüd paar sõna Lissaboni kohta ning äh, esmalt muidugi Václav Klausi allkiri, seda meil endiselt ei ole. ning äh, ma usun, et siin oleks vaja eelkõige ära oodata äh, põhiseadusliku kohtu otsus. Venesi deklaratsioon, äh, dekreet äh, ning samuti allkiri. Te kindlasti mäletate, mis Venesi dekreediga toimus Tšehhi Vabariigi liitumisel Euroopa Liiduga. küsimuse ei olnud, küsimus oli selles, kas Benesi dekreet takistab Tšehhi liitumast Euroopa Liiduga ja vastus oli eitav. nii et nüüd on, läks täiesti vastuvõetamatu, kui äh, otsustataks vastupidi, sellepärast et toona ei olnud Benesi dekreet takistuseks ning oleks vastuvõetamatu, kui nüüd Benesi dekreet äh, toodaks välja ning öeldakse, et ta takistab Tšehhil äh, allkirjastamast Lissaboni lepingut. Lissaboni lepingul on mitmeid eesmärke, rohkem demokraatiat Euroopa jaoks, rohkem eh, parlamentaarset demokraatiat. võib-olla te ei taha seda, võib-olla teile ei meeldi, sest te, te ei soovi rohkem demokraatiat, kuid eh, lisaks sellele on veel üks teine eesmärk ja selleks on tõhusus. tõhusus on väga oluline ja järgnevate nädalate jooksul me peame selle nimel ka töötama. institutsionaalsed küsimused ning eh, ametitesse nimetamine härra Barroso ütles, et meil on vaja nõukogu esimeest, kes võiks, kes suudaks komisjoniga koostööd teha ja mina tahaks lisada veel, et ka parlamendiga ning kes suudaks otsuseprotsessis põhineda ühenduse meetodil. meil on vaja kedagi, kes tõepoolest oleks võimeline meiega hästi koostööd tegema muidugi mõista on meil vaja ka välisteenistust. ja seda mitte ainult äh, selleks, et tagada tõhusam äh, välispoliitika, vaid samuti parlamentaarse seire põhjustel. Lissaboni lepe peaks ju endaga kaasa tooma parema parlamentaarse kontrolli, aga me ei saa seda lepet niimoodi rakendada, mis endaga tooks hoopis vastupidise tulemuse, me ei saa ellu kutsuda mingit hägusat struktuuri, mis oma eesmärke ei täidaks. härra Prokk oma raportis ning samuti komisjon rõhutas, et meil on vaja väga selget konkreetset struktuuri ja meie jaoks on eriti oluline siin just parlamendi kontrolli roll ka välisteenistuse osas me loodame, et Lissaboni lepe, lepet rakendatakse nii, nagu algselt äh, selle mõte oli, äh, rohkem tõhusust, äh, suurem parlamendi kontroll. suur tänu, härra Svoboda. mul on rohelise kaardi küsimus, rohelise kaardi küsimuse ettepanek, kui soovite, jah, härra Partsu. kolmkümmend sekundit. tisztelt Svoboda úr! ön azt emltette hogy azzal bztatták csehországot a csatlakozásra. suur tänu härra swoboda te ütlesite et sel ajal kui tšehhi vabariik liitus euroopa liiduga ei ei räägitud sellest et enesedekreet võiks olla takistuseks aga mõned tagajärjed on siiski jõus, nii et kui Euroopa on õigusriik, siis äh, Tšehhi Vabariik peab äh, ungarlaste ja sudeetsakslasteks palju veel ära tegema. ja ma olen seda küsimust väga täpselt vaadanud, sest paljud äh, sudeedid elavad Austrias ja ma tunnen täpselt ära need mured, aga me peame nendest minevikuvarjudest siiski lahti saama, vaatama tulevikku ja eh, tulevik on vaba Euroopa vabade kodanikega, kellel on põhiõiguste eh, nautimiseks kõik õigused, see on Euroopa tulevik. tänan, tänan kolleegid, aga nüüd Alde nimel annan ma sõna, eh, sõna härra Kiiver Hofstadile, palun. jah tänan väga, president. rong on juba nii kiiresti nii kaugele sõitnud, et ma arvan, et seda peatada või ringi pöörata ei ole enam võimalik. see on tsitaat härra Klausilt ja see on võib-olla ka ainus kord, kui ma temaga nõustun. et tõesti, rong on läinud juba nii kaugele ja nii kiiresti, et seda ei ole võimalik ei peatada ega ringi pöörata ja ma arvan, et see on ka olulisem tsitaat temalt, sest ilmselt äh, on president Klaus äh, nõustunud tõsiasjaga, et äh, midagi tegelikult enam Lissaboni lepingut peatada ei saa. minu arvates on igati normaalne, et kui kakskümmend seitsme liikmesriiki on selle ratifitseerinud ja heaks kiitnud, siis me ootame ka tema allkirja. ma arvan, et muutus tema suhtumises on selgitatav ainult sellega, et ta soovib protsessiga edasi liikuda, nii nagu Lissaboni lepe seda ette näeb. ja seepärast peame me järgnevatel äh, päevadel, loodetavasti mitte nädalatel, edasi liikuma. ja minu nägemuses kõige parem äh, võimalus äh, leppe ratifitseerimiseks on see, et kogu protsess lihtsalt jätkuks, selle rakendamine jätkuks, sest see ongi see, mida ta ütleb. rong on sõitnud nii kiiresti edasi, et seda enam peatada ei ole võimalik, ehk rong peab sõitma edasi. ja selles mõttes on väga oluline, et äh, komisjon kiirustaks uue komisjoni nimetamisega ja nii kiiresti kui võimalik ka preside-, nõukogu eh, presidendi ja kõrge esindaja nimetamisega. see on väga oluline, sest see rong sõidab päev-päevalt järjest kiiremini ja äh, ei ole mingeid takistusi, et tema selle leppe allkirjastaks minu äh, arvamus on selline, kui meie viivitamine, siis viivitab ka tema, kui meie kiirustame, siis kiirustab ka tema. ja järgmine küsimus on välistegevus. loodan, et nõukogu jõuab kokkuleppele selles küsimuses, aga äh, sugugi mitte ükskõik millises, äh, milliselt. see, mida me peaksime vältima, on järgmine. minu hirm nimelt on see, et me loome kaks paralleelset struktuuri, üks on komisjoni oma, ja see on siis Euroopa Liidu delegatsioon ja ähm, see oleks siis üksus, kuhu kuulub umbes kuus tuhat inimest, kohalik personal ja siis välisteenistus, kus äh, töötavad inimesed siis kõrge esindaja alluvuses ja seetõttu ma arvan, et äh, selle protsessi lõpus on väga oluline, et meil tekiks ainult üks struktuur, mis tegeleb välis- äh, küsimustega, mitte et ei oleks kaks paralleelset struktuuri, ühelt poolt siis komisjoni struktuur ja teiselt poolt välisteenistuse struktuur. nii et äh, ma loodan, et selles osas on kokkulepe nõukogus olemas ja et see oleks selline nõu-, kokkulepe, kus oleks väga äh, selge, et äh, struktuurid üksteist ei duplitseeriks äh, et ei oleks siis ühelt poolt äh, komisjoni vastavat struktuuri ja teiselt poolt siis välisteenistuse struktuuri. tänan! aitäh, suur tänu! ja nüüd roheliste nimel annan sõna proua Rebecca Hansile. ma tahaksin kõigepealt äh, öelda Tšehhi Vabariigi osas, et nad tõesti on läinud liiale poliitiliselt, see, kuidas äh, härra Klaus tegutseb ja ma paluksin teilt, et kõige kiiremas korras et ei lubaks sellel inimesel, kes ei oska kaotada, kes ei täida Tšehhi seadusi, Tšehhi põhiseadust ega Euroopa õigusakte, et kui ta tuleb ja hakkab nõudma erandeid Tšehhi Vabariigile, erandeid põhiõiguste hartast, siis ma arvan, et me peaksime keelduma sellest. see on üks samm liiga kaugele, me ei ole siin selleks, et, et korrarikkujaid korrale kutsuda Tšehhi kodanikud on teinud niivõrd palju selleks, et Euroopat taasühendada ja nad on väärt paremat, nii palju siis president Klausist. nüüd kliimamuutustest. president Barroso, te ei ole ilmselt sageli minu poolt nii suurt toetust saanud nagu täna. ma kuulen väga hea meelega teid ütlemas siin täna taas kord, kui tähtis on eurooplaste jaoks võtta endale kohustus, et me eraldame selge summa kliimamuutuste fondi, mis on suunatud arenguriikidele. eile oli mul häbi, kui ma lugesin, et Saksa riigisekretär, kes tegeleb finantsküsimustega, kes peab läbirääkimisi Luksemburgis, võrdles seda lehmakauplemisega. ta ütles, et see on nagu pokkerimäng et, et ei taha, et inimesed näeksid, mis teil käes on, kuid see ei ole pokkerimäng. Kopenhaageni puhul me räägime suurimast väljakutsest, mis üldse eksisteerib. proua Merkel ja teised olulised poliitikud Euroopa Liidus on korduvalt öelnud, et see on suurim väljakutse meie ühenduse ees. me peame seda ka tõsiselt võtma. mis puudutab miljardit eurot alates aastast kakskümmend kaks, sada miljardit on ala-, selleks, et äh, aidata arenguriike aastast kaks tuhat kakskümmend. ja mis aitavad neil ka, see aitab neil ka võtta üleminekumeetmeid. ja kui te tahate seda võrrelda äh, sellega, mis meil on majanduspaketis hetkel või finantssektori abistamiseks eraldatud, siis see pole mitte kui midagi ja mul on lihtsalt häbi et niipea ja ma, et ma võin eeldada, et Kopenhaagen nurjub. see on tõesti üks äh, hale pokkerimäng. Luksemburgis toimub, see ei ole mingi vedur ega edasiviija kliimamuutuste osas. see on üks peamisi takistusi võitlust, võitluses kliimamuutustega kõikjal maailmas inimesed vaatavad, mis Luksemburgis toimub ja mis toimub järgmisel nädalal Brüsselis ja mis äh, sellest välja tuleb ja mina teeksin üleskutse, härra Barroso, jääge endale kindlaks komisjonina. see rahastamine peab olema läbipaistev, see peab olema olemas ja see peab olema suunatud kliimamuutuste fondile, mis on rahvusvaheline kaks aastat pärast vaali, proua Malmström. Rootsi on teinud äh, edukat tööd, jääge samuti endale kindlaks meil on vaja kolme protsent, kolmekümneprotsendilist kärbet aastaks kaks tuhat kakskümmend CO kahe heitmetes, kui me tõesti tahame midagi saavutada. ja lõpetuseks. Rootsi eesistumise usaldusväärsusega on mul siiski väike probleem. kui me vaatame, mida Vattenfall, riigiettevõte, teeb siis nad toetavad söepõhist tegevust, investeerivad sellesse. ja et nad ei, et nad ei peaks kauplema saastamislubadega. see läheb teie hea reputatsiooni vastu äh, rahvusvahelistel läbirääkimistel. ja Vattenfalli kohtuasi Saksa valitsuse vastu mis puudutab Saksamaa äh, õigusakte, see tuleb äh, lõpetada. see on tõeline äh, häbimärk teie, teie imagol. palun jääge, kolleegid, oma kõneaja juurde. Teie kõned on muidugi väga olulised. veel üks sinise kaardi taotlus, kuid ma ei anna siiski kõikidele sõna selle alusel nii et paari minuti pärast äh, tuleme selle juurde tagasi. ja järgmine kõneleja on härra Kirkhoff. president uh,, may I uh, first of all congratulate härra president, ma õnnitleksin kõigepealt Rootsit eesistujana, eriti selle eest, kuidas ta on edasi liikunud väga olulistes küsimustes nagu kliimamuutused ja majandus- ja finantskriis, mis on meie ees. härra Reinhold, härra Reinfeldt on teinud äh, palju positiivset, kuid äh, sageli, nagu sageli on olnud tegemist institutsionaalsete raskustega, antud juhul Lissaboni lepinguga seotuga Lissaboni leping ei ole Euroopa kodanike jaoks prioriteet, meil on vaja aga Lissaboni agendat, mitte Lissaboni lepingut. Lissaboni agendal on üllad eesmärgid, milleks on luua kõige dünaamilisem teadmistepõhine majandus Euroopas, mis mis on suuteline jätkusuutlikuks majanduskasvuks, mis loob rohkem ja paremaid töökohti, kus on parem sotsiaalne ühtekuuluvus, kus, mis on keskkonnasõbralik ja seda aastaks kaks tuhat kümme see oleks pidanud muutma miljonite inimeste elu ja see oleks pidanud tagama meie majandusliku tuleviku, kuid härra Reinfeldt on isegi öelnud, et Lissaboni agenda on nurjunud. miks? me ei saavuta kunagi neid tulemusi, mis on tähtsad meie kodanike jaoks. Laakeni deklaratsioonile mõeldes, seda pole ellu rakendatud. nüüd Lissaboni agenda, siin on täpselt samasugune saavutuste puudus. nii kaugele me siis olemegi jõudnud majanduse suhtes tehtud algatused peavad samuti olema mõistetavad tavakodanikele. töökohtade loomine ei pea tähendama töökohtade loomist endistele peaministritele ettevõtete nõukogudes või see, või välisküsimustega seotud töökohtade andmine staaridele see kõik ei lihtsusta kriisiolukorda miljonitele perekondadele. institutsionaalne kriis ei vii milleski edasi võitlust kliimamuutustega. suurim oht, suurimad ohud, suurimatele ohtudele tuleb vastu seista meie maailmas, tuleb leida praktilised lahendused. tuhandeid lehekülgi on kirjutatud, nad on liiga keerulised meie kodanikele mõistmiseks selleks kulutatakse lihtsalt puid, mida me tegelikult peaksime kaitsma. avaldagem survet rahvusvahelisele kogukonnale, et me päästaksime planeedi tulevastele põlvkondadele. vaatamata kõigele sellele, härra president, ma loodan, et Rootsi eesistujana on võimeline temale veel jäänud aja jooksul ja ka tippkohtumisel keskenduma Ähm, juhtima kõikide liidrite tähelepanu nendele teemadele, mis on inimeste jaoks tähtsad. sellega te alustasite oma eesistumist, alustasite majandusest, Euroopast, kliimamuutustest. soovin teile edu jäänud ajaks ja tänan tehtud töö eest. Dziękuję bardzo panie przewodniczący za wypowiedź w imieniu suur tänu ja nüüd on meie järgmine kõneleja kuue nimel härra Lotar Biski, palun. lugupeetud president, nõukogu esimees, viimastel kuudel on väga palju spekuleeritud sellest, kes saab millise positsiooni pärast Lissaboni lepingu jõustumist ja meie fraktsioonis on ka sellest räägitud, tegelikkuses peaksime me prioriteediks asetama sotsiaalpoliitika, ähm, äh, mitte muud poliitikat küsimust. Äh, me ei soovi luua eliidi Euroopat, me peame lõpuks siiski hakkama ka sisuliste küsimustega tegelema äh, inimesi räägivad järjest rohkem töökohtadest, sest inimesed kaotavad järjest rohkem oma töökohti, meil tuleb nad päästa. ja lõpetuseks eh, komisjoni president härra Barroso, tema jagab eh, uusi majanduspoliitikaid kuni aastani kaks tuhat üksteist eh, teada on, et meil on eelarve defitsiit, see tähendab, et palgad langevad, sotsiaalne turvalisuse tase langeb ja sellega eh, tulevad kaasa ka kõik muud teenused, on teada, et palgaarenguid puudutab see ka, näiteks eh, Saksa eh, ehitustöölised on olnud viimased kolm päeva streigis ja need on need küsimused, millega nõukogu tegelikult peaks tegelema äh, selle asemel, et arutada lisaklausleid juurde Lissaboni leppele, millele siis ehk Tšehhi president alla äh, kirjutab. kui see asi kõik nii lihtne oleks, siis äh, hea äh, küll, aga ma siiski soovitaksin, et te rääkisite siiski äh, sotsiaalse progressi klauslist Lissaboni leppes, see oleks õigem asi Ehm, ma loodan, et äh, Euroopa poliitika keskendub rohkem sotsiaalsetele sisulistele küsimustele ja mitte ainult sotsiaalsele klauslile. me vajame suuremaid, äh, paremaid investeeringuid ja jätkusuutlikku majanduse arengut ja tööhõivepoliitika, samuti palgaküsimused äh, ja töövõtjate tugevam positsioon, tugevam solidaarsus liikmesriikides, jätkusuutlikkus ka pensionisüsteemide osas, need on need küsimused, millega peab tegelema. kui ma vaatan liikmesriikide poliitikat ja komisjoni poliitikat, siis ma ei näe, neis strateegiat, mis viiks meid nende eesmärkideni. muidugi nõuskogu peab ka sellest rääkima, kes kuulub uude komisjoni ja milliseid muudatusi Lissaboni leppesse sisse viigida, kuid sellele vaatamata tegelikult prioriteedi, prioriteedid peaksid olema need küsimused, mida ma äsja nimetasin ja seetõttu kutsuksin üles uusi volinikke just nende küsimustega tegelema. tänan väga ja nüüd annaksin sõna härra Nigel Farrage'ile. jah, tänan, härra Barroso, te ütlesite hommikul, et kõik liikmesriigid on demokraatlikult äh, leppe heaks kiitnud. see ei ole õige, Briti inimesed ei ole seda teinud ja niikaua, kui meil ei ole olnud referendumit selles küsimuses, ei tunnista mina seda legitiimse leppena ja nüüd härra Klau-, president Klaus, mida ta võib ja võib, ei, ei või ta järgmisel nädalal, tema nimelt usub äh, eh, siseriiklikku demokraatlik, demokraatiasse, sest see, mida ta teeb, on ju see, et ta kaitseb Tšehhi rahvushuvisid äh, ja ta äh, eh, eh, kuulab oluliselt ka sudeedi küsimust ja tal on iga, kõik õigused siin käituda õiglased äh, juhul, kui ta eh, seda ei allkirjasta ja eh, tulemuseks võib olla siis see, et see tuleb uuesti ratifitseerida kahekümne viies liikmesriigis ja sellisel juhul ka eh, Ühendkuningriigis tuleb korraldada referendum, see oleks see, mida oleks vaja. ja ma tahaksin teada, kas tõesti selle ülemkogu lõpul tõesti tekib uus eh, Euroopa imperaator, kas tõesti on see Tony Blair? kui mina teen eh, järeldusi, siis eh, mina soovin Tony Blairi, see on mees, kes andis kaks miljardit lihtsalt riigi raha ära, mees, kes lubas meile referendumit konstitutsiooni osas, aga ei teinud seda, on täiesti selge, et rahvusliku reetmise hind peabki olema ähm, Euroopa Liidus kõrge. nii et äh, kui selleks saab Tony Blair, siis ta ei ole kindlasti valitud esindaja, vaid ta on inimene, kes on oma riigi demokraatia ära andnud käest selleks, et äh, saada ise tipptöökoht, äh, nii et palun, palun andke meile Tony Blair uueks kõrgeks esindajaks tänan. ma tänan nüüd härra Toots, mitte ühinenud nimel, proua Toots. see on pettumust valmistav, kuid täiesti ettearvatav, et soovitakse edasi liikuda Lissaboni lepinguga ülemkogus. siin kojas ei ole just väga tavaks seda öelda, kuid mina leian, et Ühendkuningriigis peaks olema referendum. ja ma ei mõista, miks nii konservatiivid kui leiboristid äh, on sellele vastu? täna hommikul tahaksin juhtida teie tähelepanu, proua minister, eriti finantskriisile, mis äh, jätkab Euroopa takistamist. Merton King, Inglise panga president, teatas eile, et äh, laenud pankadele Suurbritannias on ühe triljoni naela lähedal ta ütles, et kunagi varem ei ole olnud nii suuri summasid äh, olnud võlgadena nii suurte inimeste jaoks ja nii vähe reforme. ja lisaks ta ütles, et pankade reguleerimisest ei piisa, tegemist on moraalse dilemmaga, mis on panganduskriisi keskmes finantsinstitutsioonid teavad, et nad on liiga suured, nad ei saa endale lubada pankrotti ja maksumaksjad, olgu siis tegemist Ühendkuningriigi või mõne teise Euroopa piirkonnaga, peavad alati neid välja päästma, ükskõik kui suur ka oleks majanduskriis. see on väga tõsine süüdistus, minister, ja see tuleb üks pangandusmaailma liid-, ühelt pangandusmaailma liidrilt me peame selle moraalse dilemmaga tegelema tippkohtumistel. ja kui parla-, ja parlament, kui parlament peaks tahtma teada, millega on tegu. lugupeetud kolleegid, mul on väga kahju. palun pidage oma kõneajast kinni. ja nüüd annan ma sõna nõukogu nimel proua Malmströmile suur tänu, et te andsite minule siin vahepeal sõna, loomulikult jään ma arutelu lõpuni siia kohale, sooviksin äh, paari asja kommenteerida. härra Verhofstadt, tõepoolest rongi ei saa äh, tõepoolest peatada ja ma loodan, et rong jõuab jõpp ja lõppjaama võimalikult äh, kiiresti ja Rootsi eesistujana on väga tihedat kontakti hoidnud Tšehhidega ja ma loodan, et me saame vastused ka võimalikult kiiresti selles osas, et millal ja mis juhtub leppega me loodame, et kõik settib paika nii nende töökohtadega, mis on vaja täita, volinike osas äh, siis te peate ju äh, ka küsitlusi nende kandidaatide osas korraldama, nii et kõik lambeb paika. ja me loodame tõesti, et kõik lepingud, äh, vabandust, kõik küsimused saavad langeda, kõik vastused saavad äh, langetatud nii kiiresti kui võimalik ja Lissaboni leppe jõustub. samuti soovin tänada kõiki neid, kes on toetanud eesistuja kõige olulisemat prioriteeti, nimelt seda, et jõutaks kokkuleppele Koken-, Kopenhaagenis. see on enneolematult tähtis, samuti tähen-, loodan ma, et finantsküsimus äh, laheneb ja et me saaksime võtta osa globaalsest vastutusest endale. meil on väga aktiivseid äh, kohtumisi olnud ja tuleb nii Venemaa, äh, Hiina ja USA-ga ja muidugi nendel tippkohtumistel räägitakse kindlasti kõigi nende riikidega ka äh, kliimaküsimustest. meil on töörühmade kohtumised, meil on Barcelona kohtumine, plaanis finantsministrid kohtuvad, nii et Äh, kindlasti on läbirääkimisvõimalusi palju, ma ei ole päris rahul siiamaani äh, tulemustega, aga endiselt äh, on olemas lootus, et Kopenhaagenis me jõuame kokkuleppele, kogu maailm ootab seda. samuti arvan ma seda, et on väga hea, et Euroopa Liidul on konkreetsed tulemused finantskriisi lahendamisel olemas meil on küll teatud positiivseid marginaale, aga need makrofinantssüsteemid peavad siiski olemas olema, et tagada see, et me juba tulevikus varakult saame identifitseerida taolised kriisid, seepärast see makrojärelevalve ole, organ peab olemas olema institutsionaalsed küsimused on äärmiselt olulised, et Euroopa Liit saaks demokraatlikult, efektiivselt otsuseid langetama ja selles osas on Lissaboni lepe tähtis instrument. aga äh, me ei äh, võida kunagi kodanike usaldust, kui me ei lahenda konkreetseid küsimusi ja need on just finantsküsimused, äh, ka kliimaküsimused, need on need probleemid, mille osas kodanikud oma südant valutavad, nii et sügisel on meil väga head eeldused see, et, et äh, taastada usaldus institutsioonide vastu. tänan, äh, minister, eesistuja. ja nüüd siis annan sõna härra Barrosole. ma usun, et äh, härra Joseph Toll, Rahvapartei äh, esimees ning proua Harms samuti esitasid väga olulisi küsimusi. kuidas me saame edu saavutada Kopenhaagenis, eriti võttes arvesse, et teised partnerid ei tee sarnaseid jõupingutusi kui meie. tõepoolest, siin on tegemist keeruka probleemiga. selgelt on puudu ambitsioonidest teatud arenenud riikide puhul ja seda selles osas, mis puudutab konkreetseid kohustusi heitete vähendamise osas. samuti arenevate riikide osas need, kelle majandused on kõige olulisemad praegu. Nemad ei ole teinud jõupingutusi riiklikul tasandil vastavate plaanide elluviimisel, samuti finantsvaldkonnas on puudu jõupingutustest. mida me saame selles osas ette võtta? ma usun, et praegu ei ole õige hetk, et Euroopa oma ambitsioone vähendaks sellepärast, et see annaks ettekäände kõikidele negatiivsetele jõududele omakorda jõupingutusest loobumiseks. nii et meie peame siin tegema kõik, et oma liidri rolli jääda, kuid, ja siin ma vastan äh, Joseph Stollile, meie pakkumine, äh, rahaline pakkumine on tingimuslik, meie oleme valmis aitama neid, kes tõepoolest omalt poolt on valmis tegema jõupingutusi selleks, et heitmeid vähendada oluline on seega, et meie pakkumine on tingimuslik. aga meie ambitsioonide vähendamine oleks viga. on võimalik edu saavutada Kopenhaagenis, on teatud positiivseid aspekte. Ameerika Ühendriigid on liitunud läbirääkimistega. tõsi on see, et mõni aasta tagasi Ameerika Ühendriigid selles protsessis ei osalenud, nüüd aga osalevad. Austraalia ja Jaapan on andnud poliitilisel tasandil teada, küll mitte veel siduvalt, kuid äh, on andnud teada, et ka nende eesmärgid on ambitsioonikad ning isegi Hiina, Mehhiko, Brasiilia, Lõuna-Korea on välja tulnud väga ambitsioonikate riiklike plaanidega, kuid praegu nad ei ole veel nõustunud kõike seda ka äh, üldisesse ülemaailmsesse lepingusse sisse kirjutama, nii et kasutagem ära seda võimalust, loogem dünaamika ning ma loodan, et ülemkogu nüüd kuu lõpul ei anna uusi argumente skeptikutele, nii-öelda kassandratele, kes räägivad juba praegu plaan B-st. mina ütlen, meil ei saa olla mingit plaan B-d, sellepärast et meil ei ole planeet B-d. me peame haarama kinni sellest ajaloolisest võimalusest, milleks on Kopenhaagen ma tahaksin väljendada oma üllatust, ma poleks kunagi äh, oletanud seda, et keegi Briti liige ütleb midagi kahtlevat Briti parlamendi kohta, see on ju üks äh, suuremaid panuseid tsivilisatsioonile. no asi on ju selles, et Briti Briti parlament on pidanud läbirääkimisi eh, leppe osas, eh, nii ülem- kui alamkoda on ratifitseerinud selle leppe ja sellega võib öelda, et Ühendkuningriik on ratifitseerinud eh, selle leppe ja seega tõestab selle, et Suurbritannias on olemas demokraatlik süsteem ja suur tänu, president Barroso. aga nüüd sõna härra Karasele kaheks minutiks. lugupeetud president, lugupeetud nõukogu esimees, lugupeetud komisjoni president, härra Farage küll lahkus äh, äsja saalist, kuid tuleb ütelda, et äh, siin on tegemist tõsise küsimusega ühest küljest äh, vihkamine, teisest küljest Euroopa Liit ning natsionalism on üheks suurimaks takistuseks Euroopa Liidu edasiliikumisel. Need, kes siin kojas tahavad demokraatiat kodanike vastu ära kasutada, on valel teel ma loodan väga, et ähm, mitte keegi äh, seda küll tõsiselt äh, ei soovi, hoolimata sellest, mis, mida äsja öeldi. Äh, nüüd ülemkogu leiab aset nädala pärast. me loodame väga, et põhiseaduslike kohus Tšehhi Vabariigis võtab ka peatselt otsuse vastu. ning ma loodan väga, et me saame edasi liikuda ning et Euroopa Liit saab võtta vastu vajalikud otsused. samuti ametisse nimetamise osas antud aja vältel. mis puudutab volinike valimist, siis ma loodan, et küsimus ei seisne selles, et me üritame leida kõige väiksemat ühist nimetajat. ma kutsun üles valitsusi selleks, et nad ei piirduks lihtsalt omavaheliste väikeste poliitiliste mängudega kandidaatide nimetamisel voliniku ametikohta, vaid et nad ikkagi lähtuksid oma valikute tegemisel Euroopa huvidest. ma loodan, et valitsusjuhtidele ning riigipeadele saadetakse ka laiali vajalikud profiilid volinike osas. nüüd, mis puudutab turgude järelevalvet, siis ma tervitan seda mõtet, kuid me ei ole jõudnud veel selles osas oma raske teekonna lõpule praegu oleme me alles jõudnud kõige väiksemate esimeste meetmeteni ning me peame palju kaugemale minema. me võime, me võime näiteks kas või mikrokontrolli osas liikuda, kõnelejad katkestatakse. ja järgmiseks härra Leinen. jah ähm Václav Klaus ning põhiõiguste harta ja selles osas võiks ütelda, et põhiõiguste harta kehtib ju tulevikus äh, ning kui kõik äh, kogu Lissaboni leppe ratifitseerimine äh, sõltub ainult sellest, siis ülemkogu võiks selles osas teha oma deklaratsiooni. aga ülemkogu peab tegema ära kogu ettevalmistava töö, me ei tohi a priori järeldusti teha. välisteenistuse osas me ju teame, et siin peame me lähtuma mitte nõukogu bürokraatiast, vaid tegelikest vajadustest, nii et ma tahaksin, et ülemkogu ei otsustaks, et teenistus saab toimuma ühepoolselt. härra Barroso samuti ütles, et see ei oleks kasulik. lepe äh, on samuti aluseks ühisele energiapoliitikale ning äh, peaks tagama kõikide kaitse, ma loodan, et äh, probleemid leiavad lahenduse enne Kopenhaagenit, me ei saa jätta küsimusi lahtiseks täielikult kuni konverentsini. keskkonnakomisjon omalt poolt on väga selged juhised andnud rahastamisküsimuste osas ning loodetavasti jõuame me ka lõplikule kokkuleppele neis küsimustes erinevad riigid pea Euroopa Liidus võrdselt äh, kandma koormat ning me peame seda jagama samuti arenguriikidega. Marielle de Sarnez. suur tänu. Euh, ma tahaksin käsitleda kolme küsimust, esmalt kliimaküsimused, kõik teavad, et siin on Euroopa Liidul eriline vastutus äh, selleks, et kõik maailma riigid äh, kaasata Kopenhaageni protsessi, me peame olema väga nõudlikud ning ambitsioonikad eesmärkide osas, kuid samuti me mm, peame arvestama oma võlaga, mis meil on arenguriikide osas, igaüks peab äh, vastavalt oma võimalustele panustama rahaliselt, kui me ei suuda solidaarsust üles näidata, siis see ei toimi. teiseks rändeküsimus. jah, muidugi mõistan väga hea, et Frontex äh, paremini toimib, kuid kui me tahame tõepoolest lõunapoolseid riike Euroopa Liidus aidata, siis me peame äh, varjupaigapoliitika osas äh, harmoneerimist rakendama ning Dublini konventsiooni üle vaatama ning kohaldama toimivat rändepoliitikat. ma usun, et see oleks ainukene viis rändeküsimustele vastutustundlikku lahendust leida. kolmandaks, välispoliitika nõukogu äh, kindlasti liigub edasi välisteenistuse osas ning äh, see on väga hea. tõenäoliselt saab meil olema kõrgem esindaja, seda parem, kuid veelgi parem oleks see, kui me räägiksime tõesti ühel häälel, vähemalt nende konfliktide osas, äh, mis maailma areenil on olulised, siin ma pean silmas eelkõige Afganistani, sellepärast tahaks meelde tuletada, et meil on Afganistanis Euroopa poolt peaaegu sama palju sõdureid kui Ameerika Ühendriigid sinna saatnud ning kolmandal no, ning äh, siin on äh, Euroopal oma eriline vastutus, meil peab olema strateegia, mis ei põhineks mitte ainult äh, sõjalistel aspektidel, kui me seda ei tee, siis mitte keegi teine seda meie asemel ka ei hakka tegema. suur tänu, Gerald Hefner, kaks minutit. tänan, daamid ja härrad. Lissaboni lepe Ähm, on kokku lepitud ja nüüd me peame edasi liikuma, me peame selle muutma tõhusamaks ja demokraatlikumaks. ja me peame veel hulka tööd äh, tegema, et see nii oleks. ma tahaksin näha Euroopat, kus kodanikud ei ole mitte objektid, vaid Euroopa Liidu subjektid ja neid tõesti vaadatakse niimoodi äh, et Euroopa kodanikud oleksid sellised, sellist Euroopat tahaksin mina näha. Eh, nagu ma ütlesin, eh, näeme me hulgaliselt ebaõiglust siinkohal ja ma ei mõista kuidagi ähm,, miks pidevalt rikutakse Euroopa seadusi ja tehakse seda Euroopa vaimus härra Klaus ainus, on ainus eh, Euroopa president, kes on võtnud pantvangi nii kogu Euroopa kui ka oma riigi ja selle kodanikud. Eh, ja me kuuleme tema käest pidevalt eh, erinevaid kinnitusi, miks olukord selline on, see ei ole sugugi kõige parem tegutsemisviis, see meenutab, vabandust, väga ähm, keskaega ja absolutismi, kus kõike eh, otsustavad absoluutsed valitsejad. kuid kui Tšehhi Vabariigis on kogu parlament, mõlemad kojad ratifitseerinud selle leppe ja eh, on teinud seda eh, vastavalt korrale, siis minu arvates võiksid tšehhid selle leppega ka leppida. üks asi on nende presidendi soov. Euroopa on ju siiski demokraatlik eh, osa maailmast, see ei ole mingi kauplemiseks mõeldud turukoht. ja see ei ole mingisugune suur lehmakauplemise operatsioon. suur tänu ja nüüd härra Plasak, kolm minutit. proua volinik, daamid ja härrad, sooviksin vastata sellele, mida me just äsja kuulsime. on selge, et äh, institutsionaalsed küsimused saavad olema järgneva tippkohtumise keskmes ja samuti Lissaboni lepinguga seonduvad küsimused. ma kinnitan teile, et Euroopa Liidu tulevikku käsitlev debatt äh, peab olema väga ettevaatlik ning respekteerima äh, eraldiseisvate liikmesriikide õigusi ja nende konstitutsioonilist võimu. minu jaoks saab just nimetatud küsimus olema väga tähtis küsimus tippkohtumisel. Äh, Eh, mis puudutab Läänemere strateegiat, siis öeldakse, et see tegemist on pilootprojektiga makroregiooni ähm, siis äh, majanduse käsitlemisel. ma nõustun sellega ja arvan, et praegu on õige aeg selle pilootstrateegia elluviimiseks. kui vaadata Euroopa Liidu kaarti, on näha, et suurimad majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised erinevused siiski on olemas pikki endist Ida- ja eh, Lääne-Euroopa piiri. ja ka siin parlamendis kakskümmend aastat pärast eh, Berliini müüri langemist räägime me endiselt uutest ja vanadest liikmesriikidest. Eh, suur tänu ja nüüd saab sõna härra Tussas nõukogu ja komisjoni avaldused äh, eelseisva tippkohtumise kohta näitavad, ähm, poliitikad, mis on suunatud rahva vastu, see on taaskord äh, rünnak inimeste vastu nii vasak- kui parempoolsete. peamine eesmärk on saada võimalikult suuri kasumeid monopolidele ning kriisi maksumus äh, lükatakse kõige vaesemate õlgadele. miljardid eurod äh, jäävad suurtele monopolidele, jätkatakse kapitalistlikku ümberstruktureerimist mille mõjud on meile tuttavad. nüüd on eesmärgiks töö, äh, äh, tööaega, tööaja põhimõttest taganeda, mis on kaheksa tundi päevas, üleüldiseks muudetakse ajutine töö, see on äh, kollektiivlepingute vastane liikumine. igasugused, igasuguseid muudatusi viiakse sisse tööõig-, töötajate õigustesse ja samal ajal äh, vallandakse inim-, vallandatakse inimesi äh, massiliselt, äh, üle viie miljoni inimese on hiljuti vallandatud. tundub, et me oleme tagasi pöördunud keskaega töökohtadel. see rünnak töötajate vastu väljendub ka telekomi sektoris are.... lugupeetud kolleegid palun pidage oma kõneajast kinni, iga, ma pean katkestama teie kõnet, see on minu jaoks e-, ebameeldiv äh, häirida teie kõnet, mulle meeldiks, et te suudaksite lõpetada kohasel hetkel. vastasel korral on meil väga raske arutelu siin pidada. järgmine kõneleja on Dartmouthi Herzog, üks minut. suur tänu, härra president suur probleem liikmesriikide jaoks, nagu härra Piski ka ütles varem, on töökohtade kriis. noorte tööpuudus on kakskümmend neli protsenti Prantsusmaal, kakskümmend viis protsenti Itaalias, kolmkümmend üheksa protsenti Hispaanias. ja siiski võime olla kindlad, et ülemkogu kohtumine on küllastatud eh, triumfist samas on meil massilise tööpuuduse kontekst, see triumf on kohane. ja see leiab aset sellepärast, et äh, eliit arvab, et Lissaboni leping on saavutatud. kõik, äh, kogu liikumine Euroopa superriigi suunas on aset leidnud läbi manipuleerimise ja Lissaboni lepingu puhul on see manipuleerimine olnud nii häbitu ja ilmne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 lugupeetud kolleegid. ma arvan, et äh, tänane arutelu on täiesti üleliigne. me ei ole omavahel asju veel selgeks rääkinud. mõned näited vähemuste kohta Euroopas, kellel puuduvad õigused. ungarlased äh, Karpaatides näiteks on kaks miljonit ungarlast Euroopa Liidus kellel ei ole mingeid territoriaalseid õigusi. me ei räägi siin isegi territoriaalsest autonoomiast. ja ärgem unustagem, et äh, on äh, kümneid tuhandeid ungarlasi, kes äh, ei saa ka oma usku harrastada. Sloveen-, Slovakkias on keeleseadus, mis on häbiväärne, sest see keelab ungari keele kasutamise. on veel poliitikuid, kes kasutavad Benesi dekreete, me oleme dikra-, diktaatorlikus ja rassistlikus Euroopas. sest me leiame, et Benesi dekreedid on relv läbirääkimistel. nüüd me peitume demokraatia loosungi taha selleks, et peale suruda diktatuuri me soovime näha demokraatlikku Euroopat ilma Lissaboni lepinguta, ilma Benesi dekreetideta, ilma ungarlaste diskrimineerimiseta. Benesi dekreedid ei kehti väidetavalt, seega ma tahaksin teada, millal siis hüvitatakse kõik varad ungarlastele? härra Marinescu, aitäh. siin parlamendis on hääli Äh, mis hoolimata kõnealusest teemast räägivad alati samast ning seda mitte kõige õige, õiglasemalt. lugupeetud äh, president, on ilmselge, et ülemkogul tuleb leida lahendus selleks, et Tšehhi Vabariik lõpetaks Lissaboni leppe ratifitseerimise ning see lahendus peab olema õiglane kõikide liikmesriikide suhtes. me ei saa samal ajal aga unus-, unustada ka majanduskriisi ning ka siin tuleb leida koheselt lahendusi. majandus- ja finantskriis ning äh, finantsmeetmed, mis on erakorraliselt võetud viimaste aastate jooksul, on igati murettekitavalt äh, destabiliseerinud äh, riikide eelarved. komisjon moni-, kontrollib praegu mitmeid liikmesriike eelarve mm, defitsiidi tõttu ning äh, paljud liikmesriigid on ületanud need läved, äh, millele kirjutati alla stabiilsuspakti raames, seda just kriisi tõttu ja suurte avaliku sektori kulutuste tõttu. me ei saa alustada arutelusid äh, teatud valdkondades finantsküsimuste üle, kuid me, Euroopa institutsioonid peavad mõistma, et me ei ole veel täielikult kõikides majandussektorites äh, riigiabist loobunud ja ning liikmesriigid peavad äh, samuti kokkuleppele jõudma kriisist väljumise strateegia osas, äh, samuti strukturaalreformide läbiviimise osas, sest et see võib endaga kaasa tuua strukturaalse defitsiidi vähenemise järgnev, äh, kriisile järgnev aeg võib destabiliseerida ka Euroopa siseturgu, nii et äh, sellest tulenevalt me peame jätkama riigiabiga nii ka arvestama iga liikmesriigi eriolukorraga, aitäh. Liisa Jakonsaari, minuta tšigi. ja nüüd proua Liiga, Liisa Jakonsaari. lugupeetud president, aitäh, et andsite sõna ma nõustun härra Marinescuga eh, selles osas, mis ta ütles nõukogu kohta, neil tuleb tõepoolest varsti eh, leida lahendus selles osas, mis saab Lissaboni leppest ja kuidas lahendada finants- ja majanduskriis. see on sügavaim kriis Euroopa ajaloos ja inimesed peavad võimalikult kiiresti tagasi pöörduma töökohtade juurde. sooviksin tänada komisjoni ja ka Euroopa Keskpanka selle eest, et nad on tegutsenud nii kiirelt, et kaasata ka Ameerika Ühendriigid, et nad järgiksid Euroopa eeskuju. räägitakse küll sellest, et ehk ähm, kriis hakkab läbi saama, kuid tegelikkus on hoopis see, et suur osa sellest on ees. meil on mitme tõraga mõõgad, me eh, veel pea kohal, meil on palju sotsiaalseid küsimusi, vananemisküsimused, pensionid, ka konkreetsed tööstusharud, autotööstus on sügavas kriisis ja eh, kuna kriis on tõsiasi, peavad nüüd poliitikud välja tulema lahendustega. komisjon on teinud kaugele ulatuvat tööd, mis puudutab institutsionaalset arhitektuuri ja ma loodan, et parlament saab sellega nõustuda, meil tuleb saada finantsturud kontrolli alla, nii et saaks edasi minna ja suur tänu, nüüd annan sõna proua Kohernelile üheks minutiks. lugupeetud president, lugupeetud nõukogu esindaja, lugupeetud komisjoni president, te oleksite kindlasti eelistanud äh, pigem kahte nädalat kui kahte päeva ülemkogu jaoks, sellepärast et kõik need teemad on väga olulised kodanike jaoks, majanduskriis, samuti äh, tööhõive perspektiivid, Afganistan, kliima tippkohtumine. Need teemad ei ole uudsed, kuid nüüd on meil võimalik kõiki neid asju arutada lähtudes äh, uuest lepingust. seega me peame tõepoolest äh, arutama uudset Euroopa finantsstruktuuri, samuti peame arutama Kopenhaageni tippkohtumise ettevalmistamist. mis puudutab äh, tulevasi Euroopa Liidu juhte, siis ka selles valdkonnas tuleb meil toimida. ma usun, et meil on vaja eelkõige edu saavutada meie kodanike nimel, nii et palju edu äh,! Pani Oriol Junqueras Viies. järgmine kõneleja proua Junqueras viies, härra Junqueras viies. Intervento in catalan. ma tahaksin meelde tuletada, et ma ei saa katalani keeles oma sõnavõttu teha, seda äh, keelt räägib üle kümne miljoni kodaniku Euroopa Liidus, kuid see ei ole endiselt äh, ametlikuks keeleks, seetõttu räägin itaalia keeles lairibaühenduse osas ei ole endiselt tunnustatud seda kui äh, põhiõigust äh, Euroopa Liidus, äh, aga tegemist on informatsiooni tagava meetmega ning see võimaldab vähendada samuti digitaalset lõhet. mõistliku hinnaga lairibaühendus aga läheb kokku ka Lissaboni eesmärkidega, kas järgmine ülemkogu plaanib vastu võtta meetmeid selleks, et kogu Euroopa Liit oleks siin eeskujuks maailmas ka selles valdkonnas? suur tänu, Martin Kalanen. kaks minutit. suur tänu, härra president. väga paljusid olulisi teemasid hakatakse ülemkogus arutama, kuid minu meelest üks olulisemaid on Lissaboni lepingu tulevik. paljud kõnelejad on siin rääkinud ilma igasuguse irooniata sellest, et see suurendab demokraatiat ja vastutusvõimet Euroopa institutsioonides ja unustatakse seejuures, et see eeldabki, et üleüldse lepingus ei olegi mingisugust demokraatiat, riigipeade valitsusjuhid on omavahel kokku leppinud selleks, et mingisuguseid referendumeid ei toimuks. ma kuulasin huviga härra Barrosot ma selgitaksin ka talle, miks britid on nii vihased. aastal kaks tuhat viis Ühendkuningriigis üldvalimistel kõik kolm suurt erakonda võtsid endale kohustuse korraldada referendum põhiseaduse kohta, nagu, millest hiljem sai Lissaboni leping, põhimõtteliselt sama dokument. ja siis nad taganesid sellest lubadusest küsimus on usalduses ja vastutusvõimes poliitikas. inimestele lubati ju referendumit, kui seda poleks tehtud, siis härra Barroso kommentaarid oleksid olnud õiged ja parlamentaarne ratifitseerimine oleks olnud õige Ühendkuningriigis. ma toetasin tema tagasivalimist, kuid me ei taha temalt õppetunde usalduse kohta poliitikas, kui ta ise samas toetab neid, kes inimestele ei andnud referendumit ja seepärast britid on brittidel on nii selge seisukoht selle referendumi osas, iirlastelt küsiti kaks korda nende arvamust, kuid nendel ei anta võimalust kordki hääletada. Eupariit oleks demokraatlikum, kui valijatele ei keelataks sõnaõigust. Mario Borghesi. suur tänu, Mario Borghesi, kaks minutit. suur tänu, härra president ka mina tuletaksin meelde, mida on öeldud äh, Lissaboni lepingu jõustumise kohta. ja seda eriti põhiseadusliku kohtu otsuse valguses, mis langetati Saksamaal. mina tahaksin iseäranis rääkida legi-, demokraatliku legitiimsuse puudumisest kõigepealt esindatus Euroopa Parlamendis, äh, riigid, kus on suur rahvaarv ning samuti äh, Euroopa institutsioonides ei ole piisavalt äh, esindatud, samuti ei ole arvustatud piisavalt rahvusparlamentidega. ning ma tuletaksin meelde veel ühte lünka, mis minu arvates lepingus, Lissaboni lepingus on väga tähtis, nimelt siin ei arv-, ei räägita üldse regionaalsetest parlamentidest, vähe tähelepanu pööratakse juba rahvusparlamentidele, lähimuspõhimõte on praktiliselt maha maetud Lissaboni lepinguga. Saksamaa põhiseadusliku kohtu otsus arvestades äh, tema autoriteeti, võiks äh, kaasa tuua juriidilise ja poliitilise diskussiooni siin Euroopa Parlamendis, mis puudutaks äh, ohte, mille toob endaga kaasa Euroopa Liidu föderaliseerumisprotsess. ma tuletaksin samuti meelde, et riigita rahvad nagu Britannia koos, Korsika, Aosta eksisteerivad endiselt. Euroopa Liidu asutajad soovisid rahvaste Euroopat ja mitte föderalistlikku ja suurriikide huvide Euroopat. suur tänu, härra Borghezio ja nüüd äh, saab sõna härra Obermeier üheks minutiks. suur tänu härra president. ebaseadusliku sisserände osas rõhutaksin, et ähm, viimastel aastatel on see tohutult suurenenud. komisjoni andmetel on illegaalsete sisserändajate arv suurenenud kuuskümmend kolm protsenti aastal kaks tuhat kaheksa. kuuskümmend kaks tuhat Äh, sisserändajat äh, ille, illegaalselt. Austria on äh, üks peamisi sisseränderiike, arvestades tema asukohta. põgenikelaagrites viibijad esitavad varjupaigataotlused Austrias. see ei ole tõesti lubatav. kui me lahendust ei leia, siis pole üllatav, et kodanikud on skeptilised ja ma loodan, et seda küsimust arutatakse tippkohtumisel. suur tänu, härra Obermeier. nüüd ma annan sõna härra Brokile kaheks minutiks. härra president. komisjoni president nõukogu eesistuja. Lissaboni leping tuleb kiiresti ellu rakendada. juba kümme aastat äh, arutatakse seda küsimust institutsioonides. me peame tõesti asuma tegutsema ja peame vastama eurooplaste ootustele. Äh, kutsuks, kutsuksin üles president Klausi Lissaboni lepingut allkirjastama pärast seda, kui kakskümmend seitse liikmesriiki on juba avaldanud toetust Lissaboni lepingule. on selge, et põhiõiguste harta puudutab ainult Euroopa õiguse rakendamist, siseriiklik õigus ei sattu siin kuidagi ohtu, kui äh, arvatakse, et nõukogu peaks tegema avalduse, siis olgu. aga see ei olegi vajalik. ning äh, kinni tuleb pidada ka kolmest põhimõttest. tõhusus, läbipaistvus ja demokraatia. Need põhimõtted on põhimõtted, äh, mida rõhutati lepingu koostamisel välisteenistuse tõhusus näiteks ei, äh, peab arvestama ühenduse tõhususe põhimõtetega. siin on päris palju asju, mida tuleks arutada. ja ma tahaksin pöörduda nõukogu poole, eesistuja poole, palvega võtta vastu suunised nõukogus, et, et me võiksime hästi ette valmistada pinnast selles vallas. E Dartmund di rivolgerle una domanda. Mi rivolgo a lei, onorevole Brock. härra Dartmund, anname teile võimaluse küsimuse esitada. Olav Dartmund soovib teile küsimuse e-, esitada, olete te sellega nõus? jah ähm,? härra Prokk, te nimetasite, et kümme aastat on arutanud eh, parlament seda lepet. kas eh, teile ei tundu, et eh, sellisel juhul lihtsalt pole teil õnnestunud veenda piisavalt inimesi selle leppe vajalikkuses ja et praegu lihtsalt toimub manipuleerimine selleks, et seda lepet läbi suruda? jah, kolmkümmend minutit vastamiseks, härra Prokk ei, võib öelda nii, et Lissaboni lepet on alati toetatud laiapõhjaselt nii Euroopa kodanikud kui ka liikmesriigid Äh, välja arvatud mõned riigid, kes on sisepoliitilistel põhjustel teisiti otsutanud. nüüd meil on kahekümne seitsme parlamendi otsused olemas. parlamendid on demokraatia üksused, mitte teiseklassilised, on olemas ka referendumid läbi viidud, sealhulgas ka teie enda koduriigis. tänan, härra Brock ja nüüd pooleteiseks minutiks härra Rootsek Äh, tänan, eh, esimees. nüüd, mis puudutab eh, ülemkogu eh, ees oodatavat kohtumist, tahaksin natukene kommenteerida Tšehhi olukorda. Tšehhid on valinud oma esindajad ja mõlemad parlamendikojad on öelnud selge jaa Lissaboni leppele paljude arvamusküsitluste järgi soovivad tšehhid, et president Klaus kiiresti allkirjastaks selle leppe ja teiseks äh, soovivad tšehhid, et neile oleks tagatud majanduslikud, sotsiaalsed ja teised ähm, õigused, sellepärast on nad heaks kiitnud ka äh, põhiõiguste harta president Klaus on nüüd eh, juba pikalt väitnud seda, et tema vastuseis põhineb just eh, põhiõiguste eiramisel ja praegu ta ettekäändena kasutab eh, Sudeedi küsimust. sellist mängu aga ei tasuks mängida. Ehm, Tšehhi kodanikud peaksid täielikult harta üle võtma, sealhulgas ka selle sotsiaalsed öö, osad. on kurb ja kahetsusväärne, et meie president nüüd, kuuskümmend aastat pärast Teise maailmasõja lõppu, kasutab ära sudeedisakslaste küsimust. sudeedisakslased on kasutanud ka,, kannatanud hulgaliselt nii Teise maailma ajal kui selle järgselt ja loodetavasti äh, on sellest õppinud äh, ning tšehhid ja sakslased, samuti sudeedisakslased kindlasti soovivad ühiselt üles ehitada äh, rahulikku Euroopat. suur tänu, härra Rotšek ja järgmiseks kõnelejaks on proua Fiona Hall, üks minut. aitäh, härra president Rootsi eesistujana ja komisjon on rõhutanud, et väga oluline on kliimamuutust finantseerimine arengu, finantseerimine ka aren-, arenevates riikides. härra Barroso ütles äsja, et eh, süsinikuturg arenevates riikides katab umbes sada miljonit eurot. Eh, seal on nii adapteerumiskulud kui muud kulud arvestatud, kuid eh, pole sugugi kindel, et kolmkümmend kaheksa miljonit eurot arenguriikidest siiski laekub, me oleme näinud, kui ebastabiilne see süsinikuturg on olnud ja kui visalt see juurutub. lisaks sellele ei ole sugugi kindel, kas arenevad riigid soovivad ise finantseerida oma ähm, energiatõhususe kavasid ja on absurdne see, et äh, me ise ka ei finantseeri oma energiatõhusust. teiste sõnadega, meil tuleb selle küsimuse lahendamiseks leida lisafinantsallikaid. aitäh, Andreas Polde, üks minut. Äh, lugupeetud president, mul on kolm kommentaari ees ootava ülemkogu osas. kõigepealt äh, iirlaste jah, äh, aastat tagasi kaotasid pangad miljardeid äh, mm, siis äh, maksumaksjate raha, see on ka üks küsimus. Äh, miljardid on kadunud lihtsalt pankadesse ja siis ka Lissaboni leppe küsimus, me räägime uutest ametiisikutest, uutest positsioonidest Lissaboni leppe raames ja peamiselt näeme me, et läbikukkunud poliitikud liikmesriikidest paigutatakse Euroopa Liidu kõrgetele kohtadele, näiteks kõrge esindaja ja nii edasi. kui see asi nii jätkub, siis on kaos kohe-kohe käes. mis puudutab äh, härra Klausi aktsioone, kui ta allas kirjastab Lissaboni äh, leppe, öeldes, et Benesi dekreet äh, jääb jõusse, siis äh, Äh, ei tagata ka ei äh, sudeedi ähm, sakslaste ega teiste vähemuste õigusi, seda me ei tohi lubada. järgmisena Saarjus Volski, palun. Ähm, Lissaboni leppe osas me soovime, et tehtakse edusamme välis teenistuse osas. Euroopa Komisjon on pidevalt rõhutanud, et Euroopa diplomaatia küsimus tuleb lahendada, et meie välisaktsioonid oleksid järjepidevad. Euroopa Liit peab ühehäälselt tegutsema mitmetes küsimuses, nagu energiatõhusus ja olema äh, efektiivne selle lahendamisel. lisaks sellele me loodame, et nõukogu arvestab ka Euroopa Parlamendi positsiooniga ja selle põhiseaduskomisjoni otsustega. ehk selleks, et meil oleks olemas tugev välispoliitika, peavad meil olema ka asjakohased instrumendid, mis võimaldaks meil tõhustada oma välis eh, eh, poliitikat ja äh, ühenduse meetodis tuleb rohkem kaasata ka kõiki institutsioone, sel peab olema laiapõhjaline tegevus, kuhu kuulub ka naabruspoliitika, arendustegevus äh, ja äh, muud tegevuses. seda tegevust saab tagada ainult juhul, kui arengusse kaasatakse ka Euroopa Parlament. esiteks äh, Ähm, konsultatsiooniperioodil, kui teenuseid üles ehitakse ja teiseks, kui pannakse paika välispoliitika eesmärke ja juhul, kui see kõik on tehtud, siis pärast seda peab parlamendil jääma ka tugev mandaat rakendusfaasis me ei saa äh, kuidagi loobuda Lissaboni leppes kirja pandud välispoliitika eesmärkidest. tuleb jälgida ka geograafilist tasakaalu Euroopa Liidus ja kõigi institutsioonide kaastöö äh, on oluline kõigis institutsioonides, sealhulgas ka välisteenistuses, see ei tohiks jääda erandiks. suur tänu, pooleteiseks minutiks järgmine kõneleja, proua Peres. suur tänu. härra president, nõukogu eesistuja, neli kuud pärast parlamendivalimisi tulete kokku ülemkogus hetkel, mil Euroopa Liit on ebastabiilses olukorras, kus komisjon tegeleb ainult jooksvate küsimustega. kui me ei taha tõesti Euroopa kodanikele väga suurt pettumust vali-, valmistada, siis ülemkogu peaks neile saatma vähemalt kaks sõnumit. esiteks, aasta pärast seda, kui liikmesriigid näitasid üles solidaarsust pankade vastu, tuleks algatada üle-euroopaline arutelu finantsmaksude üle või selle üle, millise panuse võiks, peaksid pangad andma riikide eelarvesse selleks, et eh, näidata omalt poolt üles solidaarsust ja proua Wallström, komisjoni president teatas eile, et ta toetab äh, eelarvet tänasel kujul ja aasta pärast majanduse elavdamise kava ei ole enam midagi vaja välja mõelda, kuid olukord tööhõive vallas, võlgade vallas on äh, oluliselt halvenenud ja tänane eelarve ei rahasta isegi mitte teist osa majanduse elavdamise kavast, nagu see välja töötati aasta tagasi. ja seegi on sõnum mille osas Euroopa Ülemkogu peaks midagi ette võtma, finantstehingute rahastamine, pankade solida-, maksud, finantssektori osalus ja majanduse elavdamise kava, mida me juba oleme kirjeldanud kui ebapiisavat. suur tänu ja üheks minutiks saab sõna proua Harkin. First... suur tänu, president. näen endist kolleegi Cecilia Malmströmi siin, see on väga meeldiv ja et ta ja suur tänu veenmise eest äh, Iirimaal ning toetuse eest äh, demokraatlikult valitud Poola presidendilt, ma loodan, et see lihtsustab eesistuja tööd äh, rastifitseerimist lõpuni vii-, viima. kodanikud on mures selle üle, mida Euroopa Liit teeb majanduskriisi osas, mitte nii palju Lissaboni lepingu osas. ma ütleksin enne Iiri referendumit äh, olid kodanik, Euroopa kodan-, kodanik enamus hääletanud lepingu poolt, vähemus vastu. ja ma tahaksin kõneleda siin mikrofinantseerimisrahastust. see annab töötutele võimaluse uuesti alustada, alustada ettevõtlust. see annab sada miljonit eurot ja võib kaasa tuua viissada miljonit äh, mikrokrediiti. kuid see, see on tõeline võimalus Euroopa Liidul näidata vastutustunnet, näidata huvi kodanike vajaduste vastu. suur tänu, proua Harkin ning äh, sõna kaheks minutiks härra Van de Kampil. aitäh, äh, härra president, lugupeetud äh, minister, lugupeetud volinik. ma arvan, et tegemist on hea asjaga, et Euroopa Liit kasutab ära Iiri referendumi edu. me peame endale aru andma, et oleme edasi astunud suure sammu Lissaboni lepingu osas. me ootame muidugi ära ka Tšehhi Vabariigi kohtuotsuse, kuid ma tahaksin, et siin kõik näitaksid üles kannatlikkust härra Václav Klausiga, sest et kui me kannatamatud oleme, siis võime seega oodatust vastupidise tulemuse saada. Kopenhaagen. Kopenhaageni edukus on meie jaoks lootuse allikaks nii Euroopas kui maailmas. jätkusuutlikkus, lugupeetud president, on tehnoloogilise arengu üheks aluseks. väga e, paljud tehnoloogiad Euroopas, nagu süsiniku ladustamine, CO2 ning CO2 temaatika. siin võimaldab just tehnoloogia meil edasi liikuda, samuti majanduskriisi osas. ning majanduskriis nüüd, me soovime pöörata Euroopa kodanikele rohkem tähelepanu ning seda seoses tööhõivega, mis on oluline ja ma usun, et ülemkogu kavad on head, kuid väga paljude kodanike jaoks on nad siiski väga kaugel ja nad ei ole nendega kursis. pankade Äh, finantsjärelevalve on hädavajalik ning loodetavasti järgmisel nädalal liigute edasi ka selles valdkonnas ning lõpetuseks varjupaiga küsimused. Rootsi eesistuja soove saan ma siin ainult toetada, mis puudutab aga konkreetseid tulemusi, sealhulgas ka nõukogus, tegelikult selliseid tulemusi ei ole. eelmisel nädalal äh, kodanikuvabaduste eh, komisjonis ei jõutud, eh, jõuti otsusele, et ei ole piisavalt konkreetseid tulemusi. suur tänu, härra Van de Kamp ning eh, härra Gianluca Susta nüüd. suur tänu, lugupeetud president. ma usun, et tuleks teha lõpp sellele, et parlament arutab lõputult sellesama Lissaboni lepingu üle nagu täna see on olnud. tuleb äh, lihtsalt äh, austada Euroopa Liidu suurte liikmesriikide äh, parlamentide otsuseid, kakskümmend kuus liikmesriiki on oma lõpliku heakskiidu andnud erinevatel viisidel. ma usun samuti, et nõukogu, ülemkogu, vabandust, selle kuu lõpul saab olema väga oluline selles osas, sellepärast et äh, me peame uut hoogu andma Euroopa ideele, mis tegelikult ulatub kaugemale Lissaboni leppest ning äh, samuti tuleb uut hoogu anda meie majandus, majandusele, seda selleks, et Euroopa Liit ei äh, oleks mahajääja rollis ja seda ka kliimaküsimustes eesistuja poolt öeldust ei piisa enam, Euroopa peab minema kaugemale Lissaboni leppest. aga praegu Euroopa ei kasuta ära piisavalt seda uut lepet ning samuti ei ole piisavalt ära kasutanud Lissaboni agendat. ma usun, et õigusloojana suurtes olulistes küsimustes nagu majandus, tööhõive, kliima, siin peaks tegelikult ülemkogu edendama tegelikku tõhusat poliitikat, et äh, majanduskriisist üle saada, vastasel juhul viissada miljonit eurooplast äh, ei toeta enam meie suurt ühist ettevõtmist. meil on puudu tõsisest majanduse äh, toetamise kavast meil on puudu ka Euroopa infrastruktuuride toetamise kavast, meil ei ole praegu tegelikult toimivat Euroopa dünaamikat ning selles osas just ülemkogu peabki samme astuma kuu lõpus. aitäh, härra Susta ning sõna on nüüd härra Van Palenile. härra president. tähtis on aidata VKE-sid peame Stoiberi komitee töö tulemuste ellurakendamise eest hea seisma ja ma tahaksin nõukogu ja komisjoni käest kuulda, kas nad äh, soovivad seda näha ja mida nad kavatsevad ette võtta, sest bürokraatiat tuleb vähendada. ja teine asi on Ankara protokoll. Türgi, Türgi välisminister ütles Haagis äh, avalikul intervjuul, et Türgi ei kavatse ratifitseerida ega rakendada Ankara protokolli see on avaldus, mis tehti seitsmendal oktoobril. mida me kavatseme siin ette võtta? ei saa olla, nagu volinik Rehn ütles väliskomisjonis, et me kenasti palume uuesti, esimene november on tähtaeg. mida me kavatseme ette võtta? Grazie, onorevole Van Balen, adesso. suur tänu, härra Van Balen ja nüüd kaheks minutiks saab sõna härra Hökmark suur tänu, proua esimees, lugupeetud minister, lugupeetud volinik, et väga meeldib teid siin näha. tahaksin näha, öelda kolme asja enne äh, Euroopa Ülemkogu kohtumist. esimene on kliimaküsimus, on väga oluline nendes läbirääkimistes siseneda selle tundega, et ähm, kõik lõppkokkuvõtteks saaks kaasatud. esimene arutelu peab olema sellesisuline, et meie siin Euroopas ja ka üksikud riigid saame küll väga head eh, lahendused välja pakkuda, aga sellel ei ole mingit tähtsust, kui Hiina või mõned teised riigid ei haaku nende kliimalahendustega. ehk pragmatism ja tulemused peavad olema kõige olulisemad samas kõik riigid peavad omapoolse panuse olema valmis äh, eraldama ja ka ähm, teiste ähm, äh, maailma osades ei saa äh, tugineda areng ainult investeeringutele Euroopas, vaid investeeringud peavad olema mõistlikud ja neid investeeringuid peavad toetama rikkad maailma riigid. minu teine küsimus puudutab finantsküsimusi minu nägemuses on stabiilsus finantsturgudel väga tähtis, sest mõeldes sellele, mida tähendab finants ähm,, stabiilne ähm, makro äh, majandus, see tähendab seda, et me ei tohi lubada endale ähm, eelarve puudujääke, see on äärmiselt oluline, tähtsam kui miski muu ja me peame finantsturgudelt nõudma ka seda, et kasv oleks stabiilne ja see tähendab uute töökohtade loomist. kui me loome seadusi finantsturgudele, siis eh, peab olema läbipaistev, läbipaistvus tagatud ja see tagaks ka stabiilsuse meie oma majandustes ja meie oma finantsturgudel. aitäh, härra Höökmark ja nüüd annaksin sõna äh, Juan Lopez Angular, Aguilarile. Äh, suur tänu, president. nüüd, kui Iiri referendum on läbi, äh, on tunduvalt tõenäolisem, et jõustub ka Lissaboni lepe. nüüd tuleb meil paika panna, millised institutsioonid meil saavad olema selleks, et tegeleda energiaküsimustega, uute töökohtamiste loomisega ja teiste küsimustega. kuid lähenev tippkohtumine on ka võimalus anda eh, nimekiri sellest, mida soovib uus komisjon, ehk teiste sõnadega tähendab see seda ja ma ütlen seda äh, sotsiaaldemokraadist liikmena, äh, me soovime, et uus komisjon oleks tasakaalus ja teiste sõnadega oleme me huvitatud sellest, et ähm, ka uus äh, välisesindaja tuleks meie perekonnast, aga et oleks ka tasakaal naiste ja meeste vahel, teiste sõnadega peavad olema õiguslikult tagatud siis eh, tasakaalukad lahendused ja meil peab olema volinik, kes valmistab eh, õigusküsimuste ja siseküsimuste eest, teine, kes vastutab julgeolekuküsimuste eest ja ähm, see, mida me vajame, on kindlasti siseküsimuste volinik sotsiaalküsimuste volinik ja võimalik ka üks rändevolinik. ehk et oleks õiglaselt jagatud eh, kõik sellised eh, töökohad. ainult eh, sellisena saame me tagada edu. härra Krooli järgmisena, palun. suur tänu, president, volinik, nõukogu eesistuja paljud teemad, millest me siin räägime, on kordunud juba kümme aastat, need on tuntud nii parlamendiliikmetele, komisjonile, nõukogule ja kui viimase aasta jooksul midagi üldse on muutunud, siis see, et äh, viimane aasta on näidanud, et suurte ambitsioonidega, suurte plaanidega suudab Euroopa Liit ennast kokku võtta ja suudab edasi minna. aga meil on vaja veelgi suuremaid ambitsioone, et otsustada, kuidas edasi minna tööpuudus on viimastel kuudel nii paljusid inimesi ähvardanud ja seetõttu on vaja tõsiseid samme selleks, et ummikseisust välja saada, et saaksid ka ettevõtjad ja ettevõtted ummikseisust välja. ning lõpuks, kui me räägime solidaarsusest, siis mul on hirm, et uus G kakskümmend võiks väikestele ja keskmistele riikidele negatiivselt mõjuda ning lõpuks äh, te võib-olla teate ka äh, copyright teemat, äh, see kindlasti tuleks see ka Reotsi eesistumise ajal edasi viia, autoriõiguse teema, see tähendab suur tänu ja nüüd härra Kelam, kaks minutit. härra president, volinik, minister Lissaboni leping on jõustumas, käes on ajalooline hetk, keskendumaks eelkõige Euroopa ühisele tulevikule ja ka ühisele heaolule. ma aga kardan, et eh, viimast hetke ei ole oma riiklike huvide edendamiseks kõige parem. ülemaailmsed väljakutsed Euroopale ei lahendu ilma ühispoliitikata, ühiste institutsioonideta tänane Euroopa vajab rohkem kui kunagi varem kaugelenägelikkust, pühendumist ühistele väärtustele, mis inspireerisid Euroopa Liidu alusepanijaid e, ja on vaja ka rahvuslikust egoismist üle saada. seetõttu on vaja meil tõelisi demokraatlikke liidreid, riigimehi, kellel on visioon, autoriteet midagi ka Euroopas muuta. seetõttu on meil vaja selget kohustust, praktilist lähenemist ka Euroopa Liidu ühiste institutsioonide arendamiseks. meil ei ole vaja mitte ainult ühist välis- ja julgeolekupoliitikat ja välisteenistust, meil on vaja ka ühist energiapoliitikat. ülemkogu kinnitab ka Läänemere strateegia ja siinkohal tahaksin komisjoni ja eesistujamaad Rootsit selle teema päevakorda võtmise eest. nüüd on nõukogul ülesanne selle strateegia rakendamiseks ja seda tuleb teha aega kaotamata. loodame, et see teema areneb edasi ka Hispaania ja Belgia eesistumise ajal tahaksin minister Malmströmile öelda ka, et Läänemere strateegia võib eeskujuks olla ka teistele makroregioonidele Euroopas. siiski peab ütlema, et ühtegi strateegialt ei saa si-, tõsiselt võtta, kui ei ole piisavalt ressursse. olemasolevale eelarvereale on vaja ka rahalist katet ja usaldusväärsust, tänan. suur tänu, härra Kelam! ja nüüd saab sõna proua Estrela pooleks, pooleteiseks minutiks kaks lühikest märkust. kõigepealt, mis puudutab äh, Lissaboni lepingut. Äh, peale seda, kui leping on allkirjastatud äh, ka Poola presidendi poolt, siis loodetakse, et Tšehhi põhiseaduslik kohus ka oma avalduse teeb ning et president Klaus teeb seda, mida ta peab tegema, niisiis kirjas, allkirjastab lepingu. nõukogu ei tohi järele anda Tšehhi Vabariigi presidendi väljapressimiskatsetele Lissaboni leping on parim alus ähm, Euroopa Liidu äh, heaks äh, funktsioneerimiseks ning see jagab väga selgelt ka Euroopa Parlamendi ja ka Euroopa kodanike äh, pädevused, seetõttu on äärmiselt oluline, et Lissaboni leping jõustuks võimalikult kiiresti. komisjon ja nõukogu peavad härra Klausile esitama tähtaja, sest et kui Äh, demokraatliku riigi president äh, käitub selliselt, nagu ta käitub, siis see on vastu Euroopa äh, demokraatlikule, demokraatlikele väärtustele. see on täiesti uskumatu, et ühe riigipea tahe on ülim kui Euroopa leping. nüüd, mis puudutab Kopenhaageni ähm, konverentsi, me vajame head koostööd kliimamuutuste vastases võitluses. ka äh, tööstusriigid peavad oma tegevused liitma selleks, et oma ambitsioonikaid eesmärke saavutada. Kopenhaagen on üks parimaid võimalusi selleks, et vältida katastroofi, nii nagu spetsialistid ütlevad. Ähm, nii nagu ka äh, finantskriisi ning äh, me vajame ambitsioonikaid eesmärke selleks, et päästa oma maakera suur tänu, proua Estrela. ja nüüd saab sõna härra äh,, härra Mitchell. härra president, ma tänan teid väga. Äh, põlvkondade kaupa on öö, äh, oodata, et põlvkondade pärast kuus protsenti Euroopa Liidu elanikkonnast hakkavad, hakkab Euroopa Liit moodustama ja me oleme sellest sugugi eh, liiga kaugel, sellest kuuest protsendist ja ei ole mõeldav, et sellises olukorras meil iga kuue kuu tagant eh, eesistuja vahetub eh, aga juba praeguse põlvkonna jooksul Euroopa elanikkond kasvab kahe miljardi inimese võrra ja üheksakümmend protsenti sellest kasvust toimub eh, kolmandas maailmas, kus üks miljon last sureb igal aastal ja viis miljonit neist sellepärast, et lihtsalt ei ole ravimeid, mida meie siin läänes oleme juba kolmkümmend aastat saanud kasutada. ja selles kontekstis on väga tähtis, et me mitte ainult korraldame asjad hästi Euroopa Liidu sees, vaid tähtis on ka, et me suudaksime toime tulla sellise hullu olukorraga, arengumaailmas ja sellepärast äh, ma kutsun üles äh, sellele, et meil on arenguabi äh, volinik, kellel on oma selge eelarve ja pädevusvaldkond ja kes annab aru siin parlamendi ees arengukomisjonile. väga tähtis on, et välisasjade kõrge esindaja, ükskõik siis kui kõrge ametinimetus tal on, Eh, omab niigi liiga palju ülesandeid ja meil on vaja, et just see konkreetne arenguabi küsimus oleks erilise tähelepanu all ja sellepärast ma kutsun üles, no et on vaja tagada, et meil on arengukomisjon ja, ja et see portfell antaks kellelegi, kes on väga kindlameelne, kes suudab oma ülesanded täita ja tagab selle, et meie naabrid seal kaugel samuti öö, äh, neid koheldaks väärikalt. ma tänan, härra Mitchell, järgmine on proua Benova, kaks minutit. Äh, ma tänan, lugupeetud Äh, eesistuja, volinik. järgmisel ülemkogul räägitakse Lissaboni lepingu ratifitseerimisest ja räägitakse protsessidest, mis Lissaboni leping endaga kaasa toob nii Euroopa Liidu sees kui ka kogu maailmas. Euroopa Liidu positsioonide tugevdamine on tihedalt seotud koostööga kolmanda samba all. Euroopa Liit muutub avatumatuks ja, ja demokraatlikumaks, läbipaistvamaks ja tähtis on tagada siin peamised kodanikuõigused, väärikus ja turvalisus Euroopa Liidus. ja me toetame kahel käel selle Lissaboni lepingu tõhusat elluviimist, sest meil on vaja, et meil oleks instrumendid, mis meie käsutuses on, et ka inimõigusi, kodanikuvabadusi kaitsta. eriti justiits- ja julgeoleku valdkonnas Stockholmi protsessi kaudu äh, on meil vaja tublisti edasi liikuda, meil on vaja anda instrumendid ka meie kohtutele, et oleks võimalik tagada inimeste kodanikuvabadused ja õigused kogu Euroopas. meie strateegiaks saab olema ka politsei koostöö tugevdamine ning õiguskaitse osa, organite tugevdamine ning julgeoleku tugevdamine kogu Euroopas. ning äh, meil on vaja sisejulgeolekut edasi arendada, äh, pidades silmas võitlust terrorismi vastu ning ära tuleb hoida need pinged, mida võivad esile kutsuda vastutustundetud poliitikud. samuti peame mõtlema immigratsioonipoliitika, asüülipoliitika peale, eh, romide poliitika peale, tähtis on neid teemasid ei kasutaks ära paremäärmuslased. Eh, rändepoliitika, kui ta viiakse ellu korralikult, eh, toob tulu kõigile. meil on vaja paindlikku ja väga tundlikku delikaatset immigratsioonipoliitikat, sest see seondub ka üksikute liikmesriikide tööturu olukorraga. tähtis on tagada usaldusväärne ja jätkusuutlik eh, immigratsiooni ja asüülipoliitika ning on vaja eh, kindlasti tegeleda ka illegaalse sisserände küsimusega, sest meile on see suureks probleemiks. ma tänan, proua Pennova, härra Mario Mauro, kaks minutit. suur tänu. suur tänu, president. julgust, julgust ja veel kord julgust see on minupoolne soovitus nõukogule. seetõttu räägitakse äh, ka äh, nendest volinikest, kes Barrosoga koos äh, tulevikus peavad Euroopat juhtima me peame siin eelkõige silmas pidama oma kodanike heaolu. meie poliitika peab olema õiglane ja ühine. Euroopa poliitika peaks järgima ühiseid eesmärke. Need peavad olema ka meie suurte oluliste läbirääkimiste aluseks, kliimamuutused, siin tuleb arvestada erinevate rahvamajandussüsteemidega Äh, finantskriis, äh, siin tuleb äh, arvestada ka eurobondidega. see peaks olema samuti järgmise ülemkogu üks punkte. paavst ütles viimastel päevadel, et ülemkogu peab arvestama ka sellega, et meie vastutus on ühine meie kõigi kodanike ees, kõikides poliitikavaldkondades me peame üritama otsida ühiselt tõde. me peame oma vastutust kandma ka oma tulevaste põlvkondade ees. ühised edusammud peavad rajanema ühistel kristlikel väärtustel. siin tuleb selgelt välja öelda, et see tee on tõesti ainus mis äh, Euroopa äh, teeb edukaks. suur tänu! ja nüüd saab sõna kaheks minutiks kolleeg Roitova. pane predsedo, klíčovým tématem je Lisabonská smlouva. härra president, Tšehhi põhiseaduskohtu otsused on järjekindlad olnud ja ma arvan, et nüüdki ei leita, et Lissaboni leping on põhiseadusega vastuolus. muide, valitsus saab ka presidendi vastutusele võtta oma võimu kuritarvitamise eest. Václav Klaus on praegu mõned eh, kohtuprotsessid kaotanud eh, ja nüüd püüab president tagasi teha, eh, ohvriks ei ole langenud mitte Tšehhi juristid, vaid ka Euroopa Liidu elanikud, aga Lissaboni leping võiks meid aidata nii kuritegevusega võidelda, majandust edendada, tsiviilkaitset, humanitaarabi edendada. praegu on inimõiguste harta kaalul eh, praegu on tegelikult täiesti absurdne, et räägitakse Benesi lepingutest. Lissaboni lepingu artikkel kolmsada nelikümmend viis ütleb selgelt, et harta ei ava mingeid uusi võimalusi eh, varade restitutsiooni küsimuse uuesti tõstatamiseks. seetõttu peab ütlema ka, et eh, me ei saa tagasi pöörduda viiskümmend aastat tagasi kehtinud omandiõiguse süsteemi juurde. Václav Klaus on nüüd näidanud küll end inimesena, kes kaitseb Tšehhi rahva varasid äh, välismaalaste eest, aga ähm, tema positsioon oli enne või positsioon on enne Suurbritannia valimisi selline, suur tänu, proua Roitovat katkestati, järgmine kõneleja, härra Papastamkos, kaks minutit. suur tänu, härra president, mina tahaksin rääkida kolmest punktist, kõigepealt majanduskriisist. see kriis on kõiki majandussüsteeme sarnaselt puudutanud, muidugi mõnda rohkem kui teist, kriisi ajal oleme me õppinud seda, et nüüd on vaja rohkem reforme, rohkem euroopastumist ka majanduspoliitikas ja loomulikult on meil vaja ka rohkem järelevalvet selle üle, mis toimub. teiseks tahaksin rääkida kliimamuutustest. Euroopa Liit on täiesti õigusega astunud rohelise diplomaatia etteotsa ma nõustun Euroopa Liidu seisukohtadega täiesti sellega, mida rääkis president Barot-, Barroso, liikudes Kopenhaageni poole, meil ei ole võimalust plaani B rakendada. see puudutab meid kõiki ja väga tõsiselt, kolleegid. mina toetan seda mõtet, et tuleb luua maailma kliimapank, mis siis rahastaks eh, erinevaid projekte, raha tuleks sinna aga saastajatelt, reostajatelt ja samas äh, võiksime õppida riikidelt, kes on eeskujaks, eeskujuks keskkonnakaitsel. ja kolmandaks, rändepoliitika. Euroopa Liidul peab olema ühine rändepoliitika me teame, et on olemas seaduslik ja ebaseaduslik ränne. seetõttu on vaja rakendada diplomaatiat kolmandate riikidega ja äh, arveldad, arvestada ka mm, rändesurvega Euroopa Liidule. Türgi seisukohad on siinkohal väga mm, kohatud, äh, kuulasin ära Rootsi ministri, ja tahaksin rõhutada, et meil on ka Türgi ja teiste riikide va-, vastu või nende suunas õigemini vaja selget poliitikat ja peame eh, tegema nii, et kõiki Euroopa õigustiku valdkondi rakendatakse ühtmoodi. suur tänu, härra Papastamkos ja järgmiseks härra Liise. che è quello dell'onorevole Peter Lies per un minuto e trenta. suur tänu, härra president Cecilia Malmström ja härra Barroso on enne Kopenhaageni konverentsi juba rääkinud kliimamuutuste teemal ning ma usun, et nõukogu peab oma eesmärgid väga ambitsioonikana hoidma. mis puudutab ähm, mis puudutab ähm, selle finantseerimist, siis me peame siin vaatama, kuidas oli äh, tööstus kaasatud aastani kaks tuhat viis äh, äh, saasteheitmetega kauplemise süsteemi. me vajame siin rohkem finantseerimist, et oma eesmärke saavutada. siin tuleb kaasata ka lennu- ja laevatransport, sest seni ma olen olnud väga pettunud, sellepärast et näiteks Pittsburghis Äh, nõukogu otsused ei äh, mänginud mitte mingisugust rolli, kui me soovime Kopenhaagenis midagi soovitada, siis me peame kiirustama ja ma paluksin, et äh, komisjon ja nõukogu vaataksid täpsemalt, mis toimub ka esmaspäeval toimuval keskkonnakomisjoni koosolekul. praegu räägitakse, arutatakse ka uue komisjoni kolleegiumi ümber ning mis puudutab ähm, ravimiõigust, äh, siis see peaks kindlasti jääma äh, tööstusvoliniku alla. siin, äh, siin on tegu nii tööstuse küsimusega kui ka tervishoiu küsimusega. ning näiteks Ameerika Ühendriikides on see valdkond tervishoiupoliitika all ning võib-olla me peaksime ka vaatama, et äh, võib-olla te saaksite komisjoni presidendile selle idee edasi anda. suur tänu. suur tänu. ja nüüd on äh, vaba mikrofoni voor. ja härra Landsbergist saab sõna üheks minutiks. president, president, proua volinik, eesistuja eile siin president Barroso oma kenas vastuses härra Farage'ile ütles, et meil on vaja Euroopa Liidult sellist nõukogu presidenti, kes oleks tõeline eurooplane. ma olen kindel, et paljud siin jagavad seda seisukohta. aga kas meil on vaja sellel ametikohal kedagi, kes peaks olema ka tõeline Gazpromi eestseisja nagu härra Schröder, Paavo Litponen ja teised või need omadused äh, lähevad hästi kokku äh, olla hea Gazpromi toetaja äh, ja samas hea eurooplane. me näeme, et Euroopa Liit nii võiks suunduda Geiu suunas, muuta, muutuda Gazpromi Euroopaks ja samas unustame, et Euroopa et Venemaa absoluutselt ignoreerib oma tegemistes Euroopa Liitu, mida teie arvate sellest Gazpromi toetamisest? ma tänan, kallid kolleegid. palun piirduge ühe minutiga, sest väga-väga paljud on soovinud sõna ja ma ei tahaksin, tahaksin kõigile sõna anda, aga me peame tõesti kõneajast kinni pidama, kui me seda üritame proua Kööringer, härra, proua Kallager. ei ole saalis. proua Kallager, ütleb eesistuja. paistab, et saadik ei ole kohal. härra Pietrovski, palun. praegu panie przewodniczący! szanowni państwo! lissaboni lepingut ei ole veel ratifitseeritud ja tegemist on vaid poliitilise eelnõuga projektiga ja mida see tähendab? euroopa liidus tuleb meil otsused eh, endiselt langetada ühehäälselt igaüks võib veto seada ja president Klaus toimibki nende seaduste kohaselt ja äh, kui te tahate talle survet avaldada, siis on see igasuguste seaduste vastu, sest te ka survestate neid paljusid eurooplasi, kes mm, ei toeta seda dokumenti või kellel on suured kõhklused. Äh, ma loodan, et Euroopa Ülemkogul Euroopa juhid mõtlevad põhjalikult üle selle järele, kas ikka tasub Euroopa Liidu kodanike tahtest mööda minna. ma tänan. proua Tikau. suur tänu, president, proua minister, volinik. Euroopa Komisjon peab Läänemere strateegia vastu võtma aga omalt poolt arvan, et see on hea eeskuju ka tulevaseks Euroopa Donau strateegiaks. Donau regioonis on kümme riiki, kuus nendest Euroopa Liidu eh, liikmesriigid, kakssada miljonit elanikku ja eh, paljud inimesed elavad otse Donau kallastel, seetõttu võiks Läänemere strateegia uue strateegia mudeliks eeskujuks saada eh, ja see teeniks meid veel mitmed aastad. teiseks, ülemkogu programmi puhul on minu meelest täiesti vältimatu tõttu äh, arutada ka asjakohast finantseerimist, äh, mis aitaks keskkonnatõhusust Euroopa Liidus tõsta. see puudutab eelkõige elamuehitust ja transporti. suur tänu, proua Tikau ja nüüd Jean-Pierre Audi, suur tänu, härra president, minister, nõukogu eesistuja paluksin teilt nüüd, proua minister, et te kuulaksite mind ja küsiksin Lissaboni lepingu rakendamise kohta, nimelt Iiri rahvale anti ähm, lubadus, et iga riik saab äh, voliniku, kahe tuhande kaheksandal aastal siiski äh, otsustati, et võetakse äh, vastavad juriidilised meetmed selleks aga nüüd on kuulda, et Lissaboni lepingut on vaja selleks muuta, kui näiteks Horvaatia ühineb, millised on need juriidilised mehhanismid, mis aitaksid nüüd lepingut kohandada või lubadust täita ja mis äh, siis äh, ja kuidas hakkab muutuma Euroopa Parlamendi liikmete arv vastavalt? tänan. suur tänu ja nüüd annan sõna proua Figureidole. suur tänu, härra president. järgmine ülemkogu peab äh, tooma muutuse liberaalsetesse poliitikatesse, sest see on ka üheks äh, sotsiaalse ja finantskriisi äh, põhjuseks olnud seni. me peame siin arvestama Euroopa eh, kodanike kohutava olukorraga. praegu on kolmkümmend miljonit Euroopa kodanikku, kes saavad nii madalat töötasu, et nad ei saa sellega oma pere ära elatatud. me vajame praegustele rasketele aegadele õiget vastust, me oleme silmitsi kasvava tööhõivega, eh, vabandust, kasvava töötuse kasvuga selle järgmise ülemkogu ühe suurimaks väljakutseks on murda neoliberaalsed poliitikad. praegu on käes aeg astuda esimene samm selleks, et äh, luua programm, mis äh, edestab, edendab meie ühiskonda, meie avalikke teenuseid, mis äh, toetab VKE-sid. me peame looma rohkem töökohti ka noortele ja naistele. suur tänu, proua Figueiredo. ja nüüd proua Fiori, palun képviselőtársaim! egyes hrek szerint azért. austatud härra president mõned arvavad et äh, praegu juba arve mõeldakse selle üle kuidas president klausi viia nii kaugele et ta võtaks et võetaks lissaboni lepingusse ka benešite dekreedid mina seda ei soovitaks ma olen veendunud, et sellise sammuga me tekitaksime väga ohtliku pretsedendi, sellepärast et lõpuks võivad kõigid, kõikidel riigijuhtidel tekkida tunne, et nad saavad oma isiklikke soove lepingutesse sisse kirjutada. juba me oleme kuulnud ka öö, ohtlikke signaale öö, Prahast. iirlased nõudsid midagi sellist, mis oli esialgselt lepingus sees ja Klaus praegu nõuab äh, midagi sellist, mida lepingus sees ei ole. mis puudutab äh, Beneši dekreete, siis äh, siis nõukogu ei saa endale lubada sellist asja, et me võetaks aluseks sellised diskrimineerivad ähm, seadustekstid suur tänu ja, ja proua Peenima! suur tänu, härra president, tahaksin sõna võtta eh, nagu ma eilegi tegin ja räägiksin Kopenhaageni ettevalmistamisest ja arvestades ECOFIN-i kohtumist eile, mis ei olnud edukas. Eh, me loodame tööstusriikidelt seda, et nad Äh, aitaksid arenguriikidel järele jõuda Kopenhaageni kriteeriumide täitmisele, aga meil on tõesti kõigil omad võimalused. me äh, peame oma arengupartnereid veendma ja seetõttu on vaja rääkida arenguabi küsimusest. see ei anna oodata ja kahekümne seitse, kahe, kahekümne seitsme liikmesriigi osalusel tuleb äh, otsustada, kuidas aidata äh, arenguriike just kliimapoliitika elluviimisel. eile äh, toimus ECOFIN-i koosolek, ühisele seisukohale ei jõutud, aga teisest küljest on see küsimus ju kõige tähtsam. komisjon on juba omad ettepanekud teinud ja nüüd peame eeskuju näitama teistele partneritele maailmas selleks, et vajalikud sammud võtta ja pöörata ära kliimamuutused. tänan. ma tänan, härra Gerens. suur tänu, härra president esitan oma küsimuse nõukogu eesistujale. Te teate, et keskne teema uue eesistumise, nõukogu eesistumise puhul on see, kas priviligeeritakse, priviligeeritakse ka ühenduse meetodit. kas ja või millised tingimused peaksid kehtima nõukogu presidendi valimisel? me oleme äh, kuulnud siin mitmesuguseid jutte äh, valitsusvahelisest kokkuleppest, äh, loodan, et see küsimus lahendatakse Euroopa integratsiooniprotsessis ja nõukogu luuakse Schumanni vaimus. tänan. suur tänu, härra Kõruns ja nüüd proua Angelika Verdmann. Äh, suur tänu, härra president, daamid ja härrad. me räägime ainult äh, jutumärkides majandus- ja finantskriisist, aga miks me ei räägita struktuurikriisist, sellepärast et see algas ühe usaldusväärse pangakriisiga ning ja investeerimispankadele ähm, põhja minemisega, niisiis äh, selles ühes kitsas valdkonnas ja nüüd see valdkond tõmbas kõik endaga kaasa. suur tänu! ja proua Kork. sõna saab, sõna korralik siis ko,, kolleeg Siseli. Kopenhaageni konverents läheneb, aga eh, me läheme väga väikeste sammudega edasi meie probleemid ei puudu mitte, puuduta mitte ainult finantseerimist, vaid ka eh, kohustuste puudumist liikmesriikides. arenenud riikidel on väga tähtis roll ja Ameerika Ühendriikidele tuleb samuti selge signaal saata, sest me teame ju, et detsembriks ei ole neil veel vastu võetud vajalikku eh, seadustikku seetõttu peame me eh, väga selgelt väljendama oma ootusi, nimelt seda, et president Obama peab ühe oma lubaduse täitma, nimelt USA peab aktiivselt asuma kliimamuutuste vastu võitlema. samuti tahaksime ka väljendada oma eh, soovi, et president Obama osaleks Kopenhaageni konverentsil, tänan. härra Kolitšek, palun. pane pretsedaitsi. ma tänan, härra president minister, volinik, kallid kolleegid. Euroopa Ülemkogu kahtlemata on üks kõige tähtsamaid institutsioone ja tegeleb põhimõtteliste küsimuste käsitlemisega. mõtleb selle peale eriti, kuidas tagada töökohad ja meie kodanikele luua inimväärsed elutingimused. ma kuulsin siin absurdseid avaldusi, mis näitab, et absoluutselt ei teata asjast. ja revanšistlikke nõudmisi ja neoliberaalseid lähenemisviisi kuulsime siin samuti. Euroopa Ülemkogu peab resoluutselt selliste väljaastumistele vastu seisma ja tagama eh, selle, et algaks majanduse taaselavdamine ning paraneks talumeeste, põllumeeste olukord. ülemkogu peab käsitlema ka seda, et antakse boonuseid pankadele, kärbitakse sotsiaalkulutusi ja ma tahaksin Äh, ka pöörduda nende poole, kes tahavad peatada Lissaboni lepingut, kui me ei suuda omaenda kodukorda, majja korda luua majas, siis ei saa teist, teistele ka loenguid pidada. ma tänan, järgmine sõnavõtja, palun tänan, härra president, ma räägin nendest väljakutsetest, mis meil tuleb ületada mm, vabaduse, julgeoleku ja õiguse valdkonnas. meil on vaja asüüli ja immigratsioonipoliitikat korralikku, meil on vaja paremini kontrollida oma, oma välispiire ja meil on vaja paremat poliitikat immigratsiooni ja tagasipöördumispoliitika vallas. Europol on, peab tugevnema, aga ka alluma meie järelevalvele ja meil on vaja tugevaid Atlandi-üleseid suhteid, eriti USA-ga. meil on vaja vaja ka õiglane lahendus leida SWIFTi andmetele, meil on vaja kaitsta oma andmeid, meil on vaja kaitsta eurot võltsimiste vastu ning meil on vaja kaitsta põhiõiguste hartat, tänan. suur tänu selle eest, et te nii kiiresti rääkisite ja sellepärast ka väga vähe aega nõudsite, härra Goebbels. suur tänu, härra president, minu küsimus on väga lihtne. meile on määratud president uuele komisjonile, aga millal see uus komisjon siis äh, ametisse astub? on peaaegu võimatu jätkata komisjoniga, mille pooled liikmed juba pakivad kohvreid. selleks, et Euroopa oleks tugev, on vaja kiiresti ka uut komisjoni ametisse ja järgmisel saab sõna proua Lepage. kas Corinne Lepage ei ole saalis? ilmselt ei ole. seega järgmisel saab sõna härra Kelly arvan, et eh, Iiri referendumi üks õppetunde on see, et hea PR-kampaania tegelikult ei loe midagi. kahe tuhande üheksanda aasta juunis hääletasid vabandust, kaks tuhat kaheksa hääletasid iirlased Lissaboni lepingu vastu, aasta hiljem hääletasid nad enamusega poolt. Euroopa Liit et kas ta avaldas eh, nende elule, elujärjele mingit mõju vahepeal, ei avaldanud. aga lihtsalt eh, nüüd, kui Lissaboni leping jõustub, on tähtis eh, jagada ära ülesanded, kes mida teeb ja komisjon peab välja töötama korraliku avalikuspoliitika strateegia, nii et tulevikus lähevad referendumid libedamalt läbi kui minevikus, tänan. tänan, härra Kelly ja kõige viimane vaba info, vaba mikrofoni rubriigis on härra Lund, palun. kas ta on saalis? suur tänu, härra president. minu nimi on Luhan de ratificare ehm, pentru ca uniunea europeană să poată funcționa ma tahaksin rääkida Lissaboni lepingu ratifitseerimisest, meil on vaja seda lepingut selleks, et Euroopa Liit funktsioneeriks korralikult ja seetõttu on seda vaja kiiresti. Tšehhi Vabariik on ainus liikmesriik, kes ei ole ratifitseerinud lepingut, nii nagu siin ka öeldi, kutsume me üles ka president Klausi näitama üles vastutustunnet ning enne ülemkogu kuu lõpus ratifitseerima leping, vastasel korral oleme me institutsioonide debatti eh, kinni jäänud, ummikusse jäänud, see aga avaldab mõju meie tavakodanikele tööpuudus, majanduskriis, sotsiaalne eraldatus, me ei suuda oma eesmärke täita ja eh, mitte ainult Euroopa-siseselt, vaid ka rahvusvahelisel areenil ma arvan, et meil on siiski palju võita selle lepinguga, debatti pole vaja uuesti alustada. järgmisel ülemkogul peab keskenduma sellele, et Eh, kõik riigid oleksid ratifitseerinud lepingu, et saaks uue komisjoniga eh, uuesti edasi minna. suur tänu härra Luhanile, vabandage, et ma teie nime valesti hääldasin ja nüüd annaksin sõna proua Cecilia Malmströmile nõukogu nimel vastusteks ja siis saab sõna komisjon. suur tänu ja ma tänan ka kõiki parlamendisaadikuid nende kommentaaridest. siin räägiti eh, palju kodanike Euroopast, rahva Euroopast ning eh, siis eh, selgitati ka seda, millised peaksid olema need poliitilised eesmärgid. kuid siin tuleb tõesti küsida, mida Euroopas tahetakse ja tõesti paljudes Euroopa liikmesriikides kodanikud ütlevad, et me soovime Euroopat, mis teeb koostööd, mis rääneb ühistele väärtustele, mis võitleb kliimamuutuste vastu, tööpuuduse vastu, kuritegevuse vastu ja nii edasi ja nii edasi. ja see on ka meie ülesanne, see on see, mida me peame tegema. paljud nendest küsimustest on ka ülemkogu ajal päevakorras. loomulikult me ei saa kõiki neid probleeme lahendada, kuid igal juhul me Äh, võtame kindlasti ette samme edasi. meil on vaja luua ühine Euroopa oma kodanikele. me peame üritama sellest läbipaistvalt ja avatult ähm, arutada. see on, äh, sellisel arvamusel on nii Euroopa eesistuja kui ka komisjon nimelt Lissaboni leping muudab Euroopa kodanikele lähema, lähedasemaks, see on, me oleme teel eh, demokraatlikuma, läbipaistvama Euroopa poole. ja seetõttu on ka äärmiselt oluline, et Lissaboni leping ratifitseeritakse ja meie teeme kõik selle nimel, et eh, see protsess lõpeks võimalikult kiiresti. me peame vaatama ähm, me peame arvestama ka sellega, et ei ole lihtsat äh, lahendust ka äh, Tšehhi äh, probleemile. loodetavasti me leiame lahenduse peale, kuid igal juhul ma sooviksin meenutada, et Tšehhi põhiseaduse, põhiseaduslik kohus peab kõigepealt oma otsuse edastama. samuti ähm, mis puudutab Euroopa välisteenistust, mida me täna hakkame arutama eh, pärastlõunal, mille kohta on väga palju kommentaare antud, mis puudutab Euroopa Parlamendi suurenevat eh, rolli, siis eh, ma näen ka, et eesistujaga koostöö on märgatavalt paranenud ja me peame ka vaatama, kuidas nõukogu ja parlament hakkavad koostööd tegema ka peale lepingu jõustumist. siin esitati palju küsimusi ka Afganistani kohta loodetavasti me saame jätkata ka neid arutelusid, et me saaksime luua ühise mm, seisukoha mm, ka meie sõjalise kohaloleku kohta seal, kuid meie toetame sealset mm, ühiskonda selle demokraatlikus ülesehitusteel. seitsmendal novembril toimub peatselt ka valimine, seal loomulikult on väga keeruline nii lühiajalise etteteatamistähtajaga valimisvaatlejaid sinna saata, kuid igal juhul need on Euroopa äh, eesmärgid ning me soovime neid ka täita. see on seotud ka äh, põgenike ja rändepoliitikaga. siin ei ole vaja mitte ainult Lissaboni lepingut, vaid siin on vaja meie kõiki ühiseid äh, pingutusi. Äh, Stockholmi programmi osas me räägime ka rändepoliitikast, siin on tegu loomulikult koostööga ka kolmandate riikidega, siin on tegu erinevate toetusmeetmetega ja me peame looma ka äh, õigusliku raamistiku äh, legaalse sisserände jaoks. komisjon äh, kindlasti annab teada oma edusammudest ja meetmetest, mida selles osas on võetud. nüüd Ankara protokoll. see on ka äärmiselt oluline. oma Türgi sõpradele oleme me tihti öelnud, et nad peaksid Ankara protokolli ratifitseerima ja rakendama. kuid laienemis arutelud jõuavad äh, selleni alles detsembris. nüüd, mis puudutab volinike arvu, otsustati, et iga riik peab saama oma voliniku koha. ning aastal kaks tuhat neliteist äh, võib see muutuda, kuid äh, nüüd, kui niipea, kui leping ka jõustub, siis me saame võtta ka juriidilised sammud selleks, et äh, iga riik saab säilitada oma voliniku koha ning ähm, me teeme kõik selleks, et ähm, kõikide äh, juriidiliste nõukogudega äh, ja organitega seda küsimust arutada. ning oluline on ka see, et Euroopa Nõukogu võtaks selles osas ühehäälse vastuse, otsuse vastu niipea kui Lissaboni leping jõustub, siis me võtame ka vastavad ettevalmistavad meetmed selleks, et arutada seda küsimust see puudutab ka Euroopa Parlamendi eh, liikmete arvu ja eh, see kindlasti võtab mõningates liikmesriikides eh, aega, sellepärast et valimissüsteemid on erinevad, kuid igal juhul me peame juba ette valmistama hakkama ennast nendeks muudatusteks, mis tulenevad uuest lepingust ja mis on seotud ka uute parlamendisaadikutega uutest kandidaatriikidest. nii et me loodame, et vaatlejaliikmete saatmine parlamenti toimub äh, nii kiiresti kui võimalik. ja ma tänan seda kõrget äh, koda ka toetuse eest eesistujale kliimaküsimustes. me teeme kõik selleks, et äh, Euroopa Ülemkogu saaks vastu võtta need olulised otsused ka kliimapoliitika finantseerimise osas, sest see on oluline ka meie koostööpoliitikates arenguriikidega siin, sellega me saame ka rahvusvaheliste läbirääkimiste raames väga olulise eh, signaali saata. see on üks olulisemaid küsimusi meie põlvkonna jaoks ja me peame siin astuma konkreetseid eh, samme selleks, et võidelda eh, meie planeedi soojenemise vastu. suur tänu teie koostöö eest ja suur tänu ka teie pühendunud töö eest. suur tänu, härra president! suur tänu, proua Malmström! ja nüüd ma annan sõna komisjonile. asepresident proua Wallström, palun. ma tänan, härra president, minister, lugupeetud saadikud, kõigepealt ma tänan väga selle huvitava elava mõttevahetuse eest ja on väga selge, et mõistetakse, et on vaja kiiresti hakata ellu rakendama Lissaboni lepingut võimalikult pea. ja te mõistate, et meie nagu ka teie ootame kannatamatult selle uue lepingu jõustumist nüüd. aga eh, heakskiidu poliit-, poliitiline protsess on kõikides liikmesriikides nüüd lõpule viidud ja nüüd iga liikmesriik peab juba mm, ka nagu me teame, ratifitseerimisprojekti, ratifitseerimisprotsessi mm, seaduse kohaselt lõpule viima. samas me teame, et igasugused viivitused äh, Eh, tekitavad vaakumi ja me loodame, et Tšehhi õige pea ratifitseerib Lissaboni lepingu ja ma meenutan teile kõigile eh, siin saalis, et eh, koostöö on Euroopa Liidu kõige tähtsamaid alustalasid ja sellepärast meenutan veel, kuivõrd oluline on see, et me üksteist usaldaksime ja omale võetud kohustustest ka kinni peaksime. paljud saadikud eh, eristasid eh, reaalsust, mis meil on eh, tööpuuduse vallas, majanduskriisi vallas, Lissaboni lepingu tekstist. aga Lissaboni lepingu tekst mm, ongi selleks, et kontekstiga tegeleda. me saame parema instrumendi äh, et efektiivseid otsuseid langetada nii sisserände vallas, asüülipoliitika vallas, energeetika valdkonnas. ja me tõesti loodame, et meil viime selle sisemise mõttevahetuse institutsioonilistes küsimustes lõpule ja suudame seda uut efektiivset instrumenti täiel määral kasutada. komisjon töötab praegu aktiivselt selle kallal, et valmistud hakata lepingut ellu viima niipea, kui ta jõustub. ja täna pärastlõunal ma tean, et te arutate Euroopa välisteenistuse temaatikat ja see küsimus samuti seondub otseselt Lissaboni lepingu jõustumisega. nii et meil on siin suured väljakutsed, meil on vaja kokku tuua välissuhete erinevad osalised ja üldeesmärgiks on diplomaatiline sünergia tagada ning loomulikult väga vajalik on ka loominguliselt asjale läheneda, näidata üles loomingulist mõttelaadi, saavutada institutsioonide omavaheline tasakaal ning tähtis on ka, et see välisteenistus oleks sajaprotsendiliselt aruandekohustuslik Euroopa Parlamendile. ma arvan, et Euroopa välisteenistuse loomist saadab edu, kui nõukogu ja parlament ja komisjon kõik tihedalt koostööd teevad ning me peame ka mõistma, et komisjoni kõrge esindaja asepresident on need, kes teevad ettepanekud kooskõlas, siis kooskõlastanud komisjoniga. kodanike algatust mõttest koha pealt. me tahame novembri keskel välja tulla rohelise raamatuga ja laialt konsulteerida kodanikuühiskonnaga, kõikide sidusrühmadega, kodanikega, et võimalikult kiiresti esitada ka õigusakt, niipea kui Lissaboni leping on jõustunud nüüd majandus- ja finantskriisi tulemused on samuti nõukogu päevakorras eesotsas ja see konkreetne temaatika on kõlanud siin mõttevahetuses korduvalt. me ei saa sugugi loorberitel puhata ega rahul olla ja samas me ometi näeme, et juba meie reageeringud kriisile on hakanud vilja kandma, finantsturud konsolideeruvad ja usaldus on samuti hakanud tagasi tulema, aga sugugi ei ole me veel toibunud täielikult. ja selge on see ka, et töö puuduse probleem on endiselt väga terav. nii et meil on vaja aktiivseid tööturupoliitikaid. ja nüüd vastuseks mõnedele küsimustele, mis kõlasid siin mõttevahetuses. Eh, komisjon jääb oma eelarve ettepanekute juurde ja me loodame, et parlament eh, ka toetab meie auahneid soove ja seda näitab ka teie hääletamine nagu eile mm, härra Barroso infotunnis ütles, me ei ole veel ära teinud siin piisavalt palju. tööhõive olukord on selline, et väga palju samme tuleb astuda mitte ainult Euroopa Liidu tasandil veel, vaid ka liikmesriikide tasandil. tööpuudus on meil kõige suurem murelaps hetkel ning me loodame siin Euroopa Parlamendi abile. nii et töö selles valdkonnas jätkub ning samuti me tahame avaldada survet nõukogule, liikmesriikidele, et meie ettepanek läbi läheks, millega hõlbustatakse struktuurifondide haldamist. nüüd halduskoormus. neljapäeval võtab komisjon vastu sellekohase teatise, nimelt halduskoormuse vähendamine Euroopa Liidus ja me võtame kokku selle, mis me oleme saavutanud selles valdkonnas, näitame kätte, mis tuleb veel ära teha ning me ka Stoibli rühma tööle tugineme oma teatises. selle töörühma raport äh, annab üsna positiivse pildi praegusest olukorrast. Äh, me näeme, et äh, halduskoormuse Äh, vähendamise vallas on edasi liigutud. Äh, meie ettepanekud praegu ootavad äh, nõukogu taga. nii et me loodame, et Euroopa Parlament aitab meil survet avaldada liikmesriikidele, et tõesti saaks edasi liikuda ka selle temaatikaga. ma tahaksin öelda paar sõna ka finantsturgude järelevalve kohta see on olnud komisjoni päevakorras regulaarselt viimastel kuudel. Äh, täielik järelevalve raamistik on midagi, mille me peame looma Euroopa Liidu tasandil ja meil on hea meel näha, et teatud edusammud on juba olemas. nõukogus ollakse üldjoontes äh, nõus komisjoni ettepanekuga, et luua makrousaldusnormatiivide järelevalvealane organ ning ma loodan, et ka parlament seda toetab. aga toetust on veelgi meil vaja, kui asi puudutab mikrotasandil usaldusnormatiivide järgimise organit. nii et me loodame, et Euroopa Parlamendi abiga me saame varsti leida auahned ja tõhusad lahendused selles valdkonnas ja nüüd tahaksin tulla ühe küsimuse juurde, mis on ka Rootsi eesistujamaa päevakorra eesotsas, nimelt kliimamuutus. on jäänud paar nädalat Kopenhaageni konverentsini ja mõned teist juba puudutasid seda peamist küsimust, mis seal arutusele tuleb. ja ma ütleks, et see on kliimaalane õiglus, õiglus ja tasakaal arenenud ja arenguriikide vahel. samuti leevendamis- ja kohanemismeetmete finantseerimise küsimus ja me oleme näidanud üles, et me oleme valmis siin juhtrolli etendama. me oleme komisjonis teinud ettepaneku finantseerimise kohta, aga paljud on kritiseerinud seda, öelnud, et see ei ole piisav. selge see, et see ei ole piisav, aga see on esimene samm ja loodetavasti eh, teisedki eh, näevad vaeva ja esitavad omapoolsed ettepanekud, mille üle me siis hakkame läbirääkimisi Kopenhaagenis pidama. ja loomulikult me oleme endiselt aktiivsed ega kuidagimoodi vähendama auahneid plaane, vaid pigem julgustame kõiki partnereid ja osapooli laua taga maha istuma ja ennekõike me vaatame Ühendkuningriigi, vabandust, USA poole. ja ma kinnitan teile, et meil ei ole mingit kavatsust oma ambitsioonikust kuidagi kärpida, vaid me töötame selle nimel, et hea tehing sõlmitaks Kopenhaagenis. president Wallström suur tänu, proua volinik. sellega oleme arutelu lõpetanud. hääletamine algab keskpäeval, seega palun jääge saali. me, härra asepresident saabub kohe ja siis algab hääletamine. tänan.